Good evening, good evening. tere õhtust, tere õhtust, austatud daamid ja härrad. veel kord tere õhtust teile. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? ei olegi. no siis pange need enda ette masinatesse, kas olete valmis? olete kõigepealt kontrollhääletus, hääletus on alanud. Well, are you happy to vote? kas olete valmis hääletama täna Strasbourgis kell seitse õhtul? see on küsimus, mis pandi hääletusele. hääletus on lõppenud. Ah, well, you are not really happy. ei ole valmis aga tulemus on natukene ebaselge, kas peaksime kordama hääletust? austatud sõbrad, meil on tegelikult eh, nii pikk hääletusnimekiri läbi hääletada, mis tähendab eh, väga hästi korraldatud ja kiiret tööd. kõigepealt esimene raport, mis meie ees on, raportööriks on Pilar del Castillo Vera Euroopa elektroonilise side seadustik. alustame hääletust. okei okay.. <clears throat> Amendment one four five in favor. üks neli viis, kes on poolt? vastu? kontrollime üle elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üks, neli, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üks, neli, seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, üheksa, kuus ja neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üheksa, seitse, libe, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, neli, üks, libe, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üheksa, kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle. kaks, üheksa, kaheksa hääletamine on lõppenud vastu võetud. kolm, üks, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, üks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kontrollime ikkagi üle, kontrollime. libe kuusteist, kontrollime üle, libe kuusteist, hääletamine lõppenud. rahvapartei hääletas liiga palju, üks liiga palju. tagasi lükatud, kolm, üks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kaks, null, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, kaks poolt, vastu. kontrollime üle. kolm, kaks, kaks. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolm, kaks, neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, kaks, viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO seitsekümmend üheksa, esimene osa. jah, see on, see on, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lehekülg number üheksa, neljakümne neljast, üheksakümne neljast, üheksa, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. andke käega märku kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse, kontrollime, hääletamine lõppenud. rahvaparteil jälle üks hääl üle. hääletamine lõppenud, vastu võetud. palun andke käega märki. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kolmkümmend kaheksa, hääletamine lõppenud, vastu võetud, kolm üheksa kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. mõned muudatusettepanekud koos. näete neid nimekirjas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. veel üks muudatusettepaneku rühm, kes on poolt. ma vabandan, ma, ma ei hakka neid kõiki ette lugema. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja loomulikult kolmkümmend üheksa kontrollime. hääletamine lõppenud, vastu võetud nelisada kuus ja seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kaheksa poolt, vastu, kontrollime üle. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. nelisada üheksa, nelisada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üksteist, libe kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaksteist ja libe kakskümmend üks koos neli kuu seitsmeteistkümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, viisteist, kes on poolt, vastu. kontrollime üle. kontrollime nelisada viisteist. rahvaparteil jälle üks hääl üle. ei, veel ei saa lõpetada, Rahvaparteist keegi. võtke oma kaart välja ma võin ise ka võtta. aitäh, vastu võetud. neli, kuusteist, libe kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, see on väga oluline. kontrollime, kompromiss kolm. rahvaparteil jälle üks hääl üle hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? leheküljel viisteist oleme, kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, seitseteist, lehekülg seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg kakskümmend üks neli, üheksa, kuus ja kultuur kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, viis, kes on poolt. vabandan, neli, üheksa, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Nad ei magagi. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle tegemist on kompromissiga, kontrollime. nüüd on küll selge tegelikult. aitäh. hääletamine lõppenud. andke käega märki, vastu võetud lehekülg kakskümmend neli, kompromiss üheksa A. elektrooniline hääletus, kuna kindlasti läheb tihedaks rebimiseks, kompromiss üheksa A hääletamine lõppenud, vastu võetud. kui vastu võetud, siis kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt? vabandan, vabandan, kakskümmend kaheksa, lehekülg, lehekülg kakskümmend kaheksa ikkagi igal lehel on äh, erinev numeratsioon. ma ei hakka siis ütlema lehekülgi, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kolm, libe kakskümmend viis ja IMCO kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, neli, kes on poolt, vastu, kontrollime üle hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus-seitse lehekülge edasi, kompromiss neli. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. nüüd umbes viisteist, kakskümmend lehekülge edasi minu lehekülg nelikümmend seitse, kompromiss üks. ja no muidugi ma ootan, ikka ootan, ära, ärge muretsege. täna magada ei saa, kompromiss üks. kes on poolt, vastu, erapooletud? kompromiss üks. kompromiss üks ma ei tea, mis leheküljel teil ta on proua raportöör, te jääte alati viisakaks. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. veel umbes kaksteist lehekülge edasi ja kompromiss kaksteist A, kaksteist A. kompromiss. ma tean. aega meil ju on kompromiss kaksteist A. kas olete valmis? jaa. hääletame elektrooniliselt. kompromiss kaksteist A. hääletamine lõppenud. enamus heaks kiidetud. järgmine lehekülg, kompromiss kolmteist A. elektrooniline hääletus, kompromiss kolmteist A elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, heaks kiidetud. kas midagi on valesti? kolleegid, kas keegi soovib midagi öelda, kui te niimoodi käitute? ei soovi, siis on ju hästi. liigume jälle mõned leheküljed edasi võib-olla seitse-kaheksa lehekülge, kompromiss üks null kuus kuus D. ei, ei, ma tean, aga ma pean ütlema, millise kompromissiga on tegemist, me veel ei hääleta, üks null kuus kuus D. üks null kuus kuus D. üks null kuus kuus D. hääletame nüüd, kes on poolt vastu, kontrollime üle. üks, null, kuus, kuus D, kontrollime. hääletamine lõppenud. heaks kiidetud Kimko üks, viis, seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, kahjuks peame jälle üle kontrollima. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud heaks kiidetud. üks, null, kuus, seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime üle. üks, null, kuus, seitse. kontrollime üle. üks, null, kuus, seitse. hääletamine lõppenud. heaks kiidetud. üks, null, kuus, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi on meil suuline muudatusettepanek, muudatusettepanekule üks null kuus kaks, üks null kuus seitse ka-, seitse kahele, üks null seitse kaks. kas on vastuväiteid? ei. teen siis ettepaneku hääletuse osas, kuulake mind tähelepanelikult, üks null kuus seitse kaks sealhulgas suuline muudatusettepanek, hääletame seda koos järgmisel leheküljel IMCO saja kuuekümnega, hääletame koos, üheskoos ning seejärel hääletame muudatusettepanekut üks, null, seitsekümmend üks. kui seda heaks ei kiideta. saan aru, et te olete nõus sellise hääletuskorraga. üks, null, seitse, kaks pluss IMCO üks, sada kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üks, null, seitse, kolm, kes on poolt? vastu. üks, null, üks, null, seitse, üks langeb ära, langeb ära. kuna me hääletasime IMCO saja kuuekümne ja üks null seitse kahe poolt, siis see tähendab seda, et üks null seitse üks langeb ära. väga hea, üks null seitse kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks muudatusettepanekut, üks null seitse kaks ja IMCO üks, kuus, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, null, seitse, viis, IMCO sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, null, seitse, kuus ja libe nelikümmend kolm ja IMCO ei, kaks muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu? kontrollime üle hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. IMCO üks, kuus, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, kuus-seitse lehekülge edasi, ootan teid järgi. nüüd on üks libe muudatusettepanek, aga hääletust veel ei ole. hääletame seda koos, ma ei tea, mis leheküljel see on hääletame seda koos mõnede teiste muudatusettepanek, üks, neli, kaheksa, libe üks, üks, neli, üheksa, libe kaks, üks, viis, null ja libe kolm. kõik koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, viis, üks ja IMCO üks koos, kes on poolt, vastu. kontrollime üle igaks juhuks hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud üks, viis, kaks ja libe neli, kes on poolt. vastu. kontrollime üle. üks, viis, kaks, libe neli. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud edasi koos neli muudatusettepanekut hääletame neid üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud oleks pidanud küsima, kes on erapooletud ka, tagasi lükatud üks, kuus, üheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime üle, üks, kuus, üheksa. kontrollime, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, üks, seitsekümmend ja libe viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud IMCO kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kuus poolt, vastu, heaks kiidetud ja kontrollime üle. libe kuus, kontrollime üle. hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud, üks, seitse, kuus, kes on poolt, vastu kontrollime üle. üks, seitse, kuus. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kaks, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. liigume nüüd edasi viimasele leheküljele. kui te teate, milline lehekülg on viimane lõpphääletus äh, raporti projekti osas muudetud kulul, kujul nimeline hääletus. olete vist valmis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud suure enamusega. palju õnne raportöörile. ja teine nimeline hääletus institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamiseks kuuskümmend üheksa C artikli alusel nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. jah, ka suure enamusega heaks kiidetud. alustame siis institutsioonide vahelisi läbirääkimisi suur,. suur-suur tänu aga proua raportöör soovib sõna ja loomulikult, palun. mikrofon, palun. suur tänu, härra esimees. kõik äh, raportid on olulised loomulikult. sellel raportil on aga eriline mõju, ma olen täiesti veendunud äh, Euroopa elektroonilisele sidele ja seega see on tõesti ülitähtis ja me peame astuma edasi järgmised sammud kolmepoolsetel läbirääkimistel nii, et äh, me saaksime jääda truuks sellele, mida me täna otsustasime. ja äh, tahaksime panustada siis sellele otsuse lõpp äh, mõjudele. me tahame tagada selle, et ühendatavus paraneks Euroopas, see on kõige olulisem. konkurents äh, tarbijate õigused ja ühisturu reeglistik tuleb sinna kõik juurde, aga täna ma tahaksin peaasjalikult teid tänada, tänada variraportööre ja tänada ka personali. Te tegite tõesti suurepärast tööd. tuhat muudatusettepanekut leidsid kajastamist kompromiss muudatusettepanekutes, kokku esitati tuhat ükssada viiskümmend muudatusettepanekut ja tahaksin tänada oma öö, assistenti ja suur tänu ka toetusele, mille sain sekretäriaadilt. suur tänu! härra esimees, ärme siin enam arutelusid alusta ilmselt, aga paari sõnaga jah, tahtsin variraportööride ta-, poolt tänada teid, härra ra-, proua raportöör, palju muudatusettepanekuid, et teen ühe võrdluse. kui te tahate tööd teha ja teie ühendus katkeb, siis asi on samamoodi nagu praegu see, kui meie selle asjaga äh, lõpule ei jõua, siis ühendus Euroopas katkeb, aitäh! väga kena atmosfäär, aga see tähendab seda, et me istume siin kella kaheteistkümneni täna. suur tänu, kallid sõbrad, läheme edasi järgmine hääletus Pereki osas äh, raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet, härra Tošenovski on meie raportöör. kompromissid üks kuni üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelviimasele lehele palun pöörake umbes kuuskümmend lehekülge edasi, härra Tošenovski üllatas meid täna millegi väga erilisega, nii et eelviimane lehekülg, võib-olla isegi viimane lehekülg, oleneb sellest, kuidas teie hääletusnimekiri välja näeb, aga muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, uuesti, sest et äh, te ei viitsi enam hääletada. Ku-, üks, kuus, kolm poolt, vastu kontrollime palun. hääletus lõppenud. vastu võetud. üks kuus neli poolt, vastu. erapooletud. raske näha, palun hääletage, tõstke kätt korralikult, aga kontrollime. sada kuuskümmend neli elektrooniliselt hääletus on avatud hääletus lõppenud. rahvaparteid on üks üle. Teid on üks üle. rahvapartei, üks on üle. no nüüd on korras, võtsin ise oma kaardi välja. vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime palun. sada kuuskümmend kaheksa, kontrollime. rahvaparteid on ikka üks üle. rahvaparteid, teid on üle. Kristjanis, võtan ise oma kaardi ära. otsus lõppenud. tagasi lükatud. lõpphääletus elektrooniliselt, palun. raporti projekt muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus avatud. I close the vote. hääletus lõppenud vastu võetud. õnnitlused meie raportöörile ja nüüd hääletame veel korra nimelt, kas alustame institutsioonide vahelised läbirääkimised vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa lõiget C. hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus lõppenud. suure enamusega vastu võetud ja õnnitlen veel kord raportööri härra raportöör soovib sõna. suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt. ma tahaksin äh, siiralt äh, tänada kõiki variraportööre ja kolleege, teie assistente. meie koostöö sujus väga hästi ja kompromissid õnnestus kõik panna tõesti ühte kompromissi, see on suur asi. härra esimees järgmine raport, arvamus, proua Kaja Kallase arvamus, eraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul ning direktiivi varasema direktiivi kehtetuks tunnistamine, muudatus üks, üks, kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud nüüd äh, seitse muudatusettepanekut plokis, saja kahekümnendast kuni saja kolmekümnendani poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks ja sada kakskümmend kolm koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime, sada kakskümmend kaheksa hääletus lõppenud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks ja sada kolmkümmend kaks poolt, vastu. kontrollime palun uue, ka seda. sada kolmkümmend üks ja sada kolmkümmend kaks, hääletus lõppenud, see on tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm ja viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ütleb härra esimees. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. sada kolmkümmend seitse. kontrollime. hääletus lõppenud on tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa ja kuuskümmend neli poolt, vastu. kontrollime palun. sada kolmkümmend kaheksa ja kuuskümmend neli. kontroll. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud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 see on vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt. no vabandust, sada nelikümmend neli ütleb esimees poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend viis poolt. vastu, erapooletud. kontrollime, sada nelikümmend viis, sada nelikümmend viis. hääletus lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend kuus ja kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud. tagasi lükatud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss viisteist, mõned leheküljed edasi. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli-viis lehekülge edasi, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paar lehekülge edasi, muudatus kakssada üheksakümmend poolt, vastu. kontrollime palun. ilmselt tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. näed, see on lõppenud. see on tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime palun. kakssada üheksakümmend üks. kakssada üheksakümmend üks, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, muudatusettepanek kolmsada kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmsada neli hääletus lõppenud. vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kolm, teine osa, hääletame poolt, vastu kontrollime palun kolmsada kolmkümmend kolm, teine osa. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu. kontrollime kolmsada nelikümmend kolm, kontrollime kolm, neli, kolm. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolm, neli, neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, kontrollime palun, kolmsada nelikümmend kuus, kontrollime, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend ja kolmsada viiskümmend üks hääletame üheskoos, poolt, vastu. kontrollime, kontrollime igaks juhuks kolmsada viiskümmend, kolmsada viiskümmend üks hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. kolmsada viiskümmend kaks, kontrollime kolmsada viiskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada viis neli ja vabandust, kolmsada viiskümmend kolm ja kolmsada viiskümmend neli koos poolt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 viiekümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend neli. kontrollime, muudatus viiskümmend neli. hääled sõnad. see on tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu. kontrollime, kontrollime kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. kuuskümmend seitse. kontrollime praegu kuuekümne seitsmendat. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu. erapooletud, kontrollime palun kuuskümmend üheksa. kuuskümmend üheksa. hääletus lõppenud. vastu võetud, muudatus seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu kontrollime palun, muudatus kaheksakümmend kaks. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu kontrollime sada üheksa. kontrollime muudatusettepanekut sada üheksa. hääletus lõppenud, tagasi lükatud kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist, kontrollime. kontrollime muudatus sada viisteist. hääletus lõppenud tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu. kontrollime, sada kuusteist, kontrollime muudatusettepanekut sada kuusteist. hääletus lõppenud. tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega samuti vastu võetud. proua raportöör, õnnitlused teile. proua Kaja Kallas. okei okay. uh,. Eh, now we go to nüüd läheme edasi järgmise raporti juurde Miroslav Pohhe biotooral põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamine. meil on siin alguses üheksa muudatusettepanekut, mida saab hääletada koos. kas teil on midagi selle vastu, et nõnda toimida? ei ole. kes on poolt? vastu? erapooletud? siis on tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kond üks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu äh, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu kolm äh, poolt, ei, kompromiss kaks, esmalt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kond kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond neli poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. kokku neli. rahvaparteist on üks üle ja mina ei hääleta. keegi teine on üleliia mina ei saa see olla, kes see on? Okay. Okay. Okay. nüüd on korras. paistab, et me siin palju, paljuneme. igal juhul on see tagasi lükatud. kond neli tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kont viis poolt, vastu, era- äh,, kontrollime, kont viis. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd neli muudatusettepanekut koos, kas keegi on vastu sellele, et neid koos hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus, mis on nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus poolt. nüüd läheme edasi, ütlen siiski ka õnnitlused, ma ei öelnud seda enne. ja nüüd läheme Euroopa Liidu üldeelarve juurde aastaks kaks tuhat kaheksateist. eelmine oli Omnibus ja nüüd on siis kaks tuhat kaheksateist üldeelarve muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, muudatusettepanek kuus elektrooniliselt. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitse, kes on poolt, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka. esimene osa, muudatusettepanek seitse. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, teine osa langeb ära kuna esimest ei võetud vastu, ettepanek kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kümme poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek üksteist. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud see on vastu võetud, head kolleegid, daamid ja härrad, suur tänu teile. aga eh, me peaksime eh, siia jääma, kuivõrd eh, toimub meil komisjoni koosolek. ma ei mõjuta teid mitte mingil määral me ei tule sellega toime. kõik lahkuvad uh,. <laughs> We were Uh, head kolleegid. kolleeg Niika ja teised. head äh, sõbrad, kui te soovite omavahel vestelda, siis palun tehke seda siit ruumist väljaspool, sest nüüd me jätkame oma koosolekuga kolleeg Putikoferi äh, raport tuleb arutusele. proua Pienkovska tuleb siia poole tunni pärast. nii et digitaalkaubanduse strateegia loomine, see on üheksas äh, punkt meie päevakorras digitaalkaubanduse strateegia loomine. see on ITRE arvamus INTA äh, algatusraporti äh, kohta digitaalkaubanduse äh, strateegia teemal. ja ma saan aru, et härra Putikohveri nimel ka roheliste poolt siis kolleeg Surmes võtab sõna jah, härra Putikofer on äh, täiskogul, äh, ma saan aru, et äh, me peame seda praegu arutama, muidu me jääme hääletusega hiljaks. ja seega ma teen ettepaneku, et variraportööridel on need üheksa punkti härra Vidikoferi poolt, ma ei hakka neid siin ette lugema, sellest võiks siis lähtuda ja võib-olla alustada ja võib-olla siis härra Vidikofer äh, liitub meiega peatselt. hästi, kolleegid, alustame siis ja kõigepealt äh, sooviksingi siis äh, Rahvapartei ähm, variraportööri äh, Aldo Patricellot, ta võtaks sõna, palun. ja head kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada raportöör Pütikoferit Äh, selle üksikasjaliku põhjaliku töö eest. digitaalkaubanduse strateegia on äh, esmatähtis, et Euroopa saaks jääda maailma majanduses liidri positsioonile. samas tuleb toetada ka Euroopa ettevõtteid. interneti äh, ja uue tehnoloogia tõttu on inimeste äh, elu äh, ja ühiskonna ja majanduse toimimine ähm, põhjalikult muutunud, mistõttu on meie turg üha digitaalsem. Euroopa Liidul peaks olema äh, vahendeid, millega tagada äh, sujuv vaba liikumine ja tarbijate kõrge kaitsetase ja paljud äh, kehtivad äh, normid ja standardid ei arvesta selle muutunud reaalsusega. seega on ähm, riikide äh, ees väljakutsena üha globaliseeruvam majandus, mis muudab ka kohalike ettevõtjate elu keerulisemaks. Euroopa liit ei äh, saa lubada äh, digitaalse äh, protektsionismi sisseseadmist, me ei saa lubada selliste piiride kehtestamist majanduses, mille väärtus on nelisada viisteist miljardit eurot me peame andma rohkem võimalusi ja pakkuma arvukamalt töökohti. digimajandus, digiturg saab idufirmadele uusi võimalusi pakkuda ja ka olemasolevatele ettevõtetele oma teenuseid ja tooteid, toodete pakkumist laiendada turule, kus on viissada miljonit tarbijat ja tuleks takis-, äh, kõrvaldada äh, ebamõistlikud äh, tõkked piiriülese kaubanduse ja maksete sujuva toimimise teelt. eks tarbijatel oleks läbipaistev ja arusaadav turg seega oleks tarvis Euroop-, üle-euroopalist strateegiat, tänu millele Euroopa ettevõtetel oleks äh, võrdne juus-, juurdepääs kolmandate riikide turgudele, see võiks äh, tuua kaasa otsest äh, kasu meie tarbijatele, me peaksime suutma kaitsta inimeste põhiõigusi ja äh, kehtestama üldisemaid äh, norme ja reegleid selles vallas. sooviksin tänada raportööri koostatud teksti eest ja ma olen nõus, et äh, olen kindel, et tänu nendele aruteludele ja ka tänu muudatusettepanekutele, mis peaksid saabuma homseks, Äh, äh, saame läbirääkimiste tulemusel äh, ambitsioonika ja põhjaliku arvamuse, tänu millele saame komisjonile pakkuda ka väärtuslikke ettepanekuid. suur tänu! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Peeter Korumbašev, aitäh! mina sooviksin tänada kolleeg Pütikoferit selle äh, äh, teema kallal tehtud töö eest. Ähm, eelkõneleja mainis protektsionismi, olen selle eest tänulik, meil on tõesti erinevaid äh, Ähm, praktikaid, siin on erinevaid ähm, tõkkeid, geoblokeerimist, äh, muid poliitilisi vahendeid ja on keeru-, näiteks tehakse keerulised alternatiivsete maksemeetodid, pakutakse Euroopas, äh, äh, on tuvastatud kakskümmend kaks juttu, kus siis liikmesriigid seavad tõkkeid teistele liikmesriikidele, kujutate ette, mis siis veel väljaspool Euroopa Liitu toimub, nii et me peame eh, need juhud tuvastama ja leidma, kuidas siis tuleks edasi liikuda. Euroopa turg kasvab eksponentsiaalselt, kuid Mm, piiriülene kaubandus annab väga väikese osa üldisest kaubandusest. ja VKE-del äh, roll on siin just väga oluline e, e-kaubandus äh, äh, võimaldab neil siis globaalsele turule minna ja siin on tarvis rahvusvahelist koostööd näiteks tarbijakaitse vallas mm, pakkide äh, edastamise vallas ja nii edasi, Euroopa Liit äh, peab edasi liikuma ka tolli äh, toimingute digitaliseerimise vallal, vallas ja tuleb lihtsustada erinevaid administratiivseid toiminguid ja rahvusvahelisel tasandil on seega võimalik äh, kulusid vähendada ja tarbijate jaoks äh, kõike lihtsustada. ja seega mm, on mm, mm, tarvis ka ühtse, ühiselt äh, võidelda võltsitud kaupade vastu, et siis kõigil oleks võrdsed tingimused ja online vahendajatel peaks, ei peaks olema kohustust ex-ante sisu jälgida, kuid neil peaks olema võimalus anda teada illegaalsest eh, sisust ja et eh, tuleks ka tagada autoriõigused. ja vabakaubandusleppeid ei tohiks näha ainsa eh, koostöömehhanismiga digikaubanduse valdkonnas. ma arvan, et ka Euroopa Liit Äh, sõlmib vabakaubandusleppeid, siis enamikul neist on ka digitaalsed sätted ja me äh, Singapuri ja Kanada puhul siis äh, püüame oma sätteid sinna lülitada. järgmisena saab sõna ECR fraktsiooni nimel Nikolai Barekov, aitäh! digitaliseerimine eh, ja uued tehnoloogiad mõjutavad eh, põhjalikult meie ühiskondi ja majandusi. traditsioonilised eh, tööstused digitaliseeruvad üha enam ja sama kehtib ka teenuste puhul väiksemad ettevõtted jõuavad oma tarbijateni kiiremini ja odavamalt paljud äh, olemasolevad kaubandusreeglid ei kata seda uut muutunud reaalsust, kuid samas äh, püütakse äh, luua erinevaid tõkkeid turule pääsemisel ja see soodustab kohalikke ettevõtteid pahatihti Äh, tuleks lihtsustada piiriüleseid makseid, see lihtsustaks äh, piiriüledest kaubandust ja see peaks Euroopa strateegia keskpunktis olema. tuleks ähm, tagada õiglane juurdepääs Euroopa äh, firmadele, kolmandate riikide turgudele, see on esmatähtis. igal aastal müüb Euroopa Liit üks koma seitse ühe koma seitsme triljoni Euroopa, äh, euro väärtuses äh, kaupa äh, kõikjal maailmas ja kaubandustõkked tuleks kõrvaldada, loobumata meie oma põhimõtetest ja väärtudes, väärtustest on mitmeid meetmeid, mis äh, muudavad äh, ettevõtete elu keerulisemaks, on investeeringute tõkkeid, erinevad tollimenetlused, äh, mis mm, ka-, kahjustavad digikaubanduse toimimist interneti kiirus ja ühendunu, ühenduvus samamoodi mõjutavad äh, äri äh, väljavõt-, väljavaateid ja ka kaupade pakkumuse mitmekesisust, aitäh. proua Virnik, palun, ALDE nimel. Here tonight for this debate kahjuks ei saa kolleeg täna sel debatil osaleda. okei okay. uh.... Pole midagi, läheme edasi. sõna saab proua Toiar, meie aseesimees aitäh, esimees. austatud esimees, tahaksin ka omalt poolt mõned küs-, aspektid välja tuua. härra Putikoferi tekst on väga hea, ehm, kõikehõlmav. isiklikult tahaksin siiski keskenduda kahele aspektile ta räägib ehm, rahvusvahelise kaubanduse suunas liikumisest e, e-kaubandusest, mis ulatub Euroopa Liidu piiridest kaugemale, aga samas on meil vaja ka oma ühenduse instrumente, kohaseid instrumente ja siin tahaksin tagasi pöörduda e-kaubanduse direktiivi juurde, mida võib-olla tuleks läbi vaadata, kuna tekst räägib sellest, et tuleb tugevdada kogu ülesehitust, nii nagu härra Patricello ütles, tuleb tugevdada ühenduse raamistikku selleks, et meie ettevõtjad, teenuseosutajad, toodete tootjad, teenuseosutajad, osutajad, tarbijad ja töötajad oleksid kõik kaitstud. siin on kolm osapoolt ja meie oma komisjonis pöörame erilist tähelepanu muidugi ettevõtjatele, mis on omakorda seotud tihedalt töötajatega. mainitakse seda, et tuleb äh, soodustada digitaalset majanduskasvu, samas austades töötajate õigusi. Ehm, täna Itaalia ajalehest lugesin äh, sellest, et viidati ehm, probleemile, mis seondub ehm, gängidega ja sellega, et traditsioonilises põllumajanduses toimub väga palju töötajate ärakasutamist ja see, see kõik tuleb peatada, eriti digitaalse majanduse puhul, see on häbiväärne. tarbijaid tuleb paremini kaitsta, digitaalne majandus loomulikult peab kasvama, aga tuleb vastu seista ka ärakasutamisnähtustele tuleb mõelda ka kvaliteedi peale. meie digitaalne majandus peab tõesti olema kvaliteetne, aga muus osas on tekst äh, väga hea. aitäh, proua, nüüd kolleeg Sorinja, palun. aitäh, suur tänu ka raportöörile meie konkurentsivõime digivaldkonnas on äärmiselt oluline, kui Euroopa soovib maailma majanduses liidri rolli mängida. eelmistest digirevolutsioon, eelmised digirevolutsioonid on neist veidi mööda läinud ja peab arvesse nüüd võtma uusi tehnoloogiaid, mis, nagu me teame, peavad nüüd Euroopa Liidu maailma digiturule viima, võtma, võttes samal ajal arvesse kodanike õigusi ja nende kaitset. samas saab siis ka Euroopa Liit selle kaudu tugevneda. tuleb täna siis oli hääletus investeeringute Mm, üle siis osa äh, äh, käis siis selle äh, viienda põlvkonna võrgu kohta ja ka üldise, üldisele internetile ligipääsu kohta, tasuta wifi kohta, see on väga oluline, kui me soovime, et turg oleks kaasav, konkurentsivõimeline, siis tuleb ka kõik võimalik äh, sellesse hõlmata. ja meie kolleeg Kombatšev ka tegi selle kohta mitu märkust, mida mina igati toetan. see arvamus on ja minu jaoks on see põhiline äh, probleem, see kaitseb väga kaubandusleppeid mina leian, et nende lepete kohta oleks äh, palju äh, rohkem tarvis äh, öelda. me peame proovima konkurentsireegleid muutma nendesse kokkulepetesse tuleks äh, ka hõlmata äh, võrdsed äh, võimalused, vaba valik ja nii edasi, mis on kõik osa meie digi, digitaalsest identiteedist Euroopa Liidus. ja see kõik tuleks mm, meile soodsalt siis vormistada nii Euroopa turul kui ka maailmaturul, aitäh! ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, DigiTrade üksuse asejuhatajale Ralf Piinele, palun, sõna on teil uh,. aitäh, juhataja. tegelikult esindan peasekretäriaati, aga eh, kommentaarid on välja töötanud mulle DigiTrade, kelle esindaja täna kohale tulla ei saanud. kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, Euroopa Komisjon tervitab äh, raporti eelnõu. tegemist on ähm, hästi tasakaalus dokumendiga, enamusi küsimusi saame selles toetada, komisjon jagab kolme põhimõtet, äh, millele Euroopa kaubandusstrateegia peab tuginema. kaubandusreeglid peavad tagama turule juurdepääsu Euroopa ettevõtjatele, samas peavad ähm, tooma kaasa soodustusi Euroopa tarbijatele ning tuleb tagada põhiõigused. Need on need põhisambad ja seda ka digitaalse kaubanduse strateegia puhul. ja e, enamus e, nendest aspektidest on e, ka raportist välja toodud ja meie poolt edasi arendatud äh, näiteks äh, Mehhiko, Indoneesiaga peetavate läbirääkimiste käigus digitaalse aspekti kasutusele võtmine, vastava peatüki väljatoomine. Mm, hiljutine Jaapani leping on ka heaks näitajaks, äh, kuna ka selles on äh, eraldi peatükk, mis puudutab elektroonilist sidet, mis vastab nendele põhiküsimustele, mis on ka raportis omakorda välja toodud komisjon on võtnud teadmiseks ettepanekud, millega on välja tuldud arvamuse eelnõus ja paljuski me võime neid toetada, aga tahaksime keskenduda pigem sellele, mida on võimalik saavutada kaubanduslepingute kaudu. mõned teemad, mis on tõstatatud, eh, nagu selge maksustamine ja tollimaksud, ilmselt nendega tuleb tegeleda teiste algatuste raames. mitmed saadikud mainisid andmevoogude küsimust. lisaksin omalt poolt juurde, et tegemist on valdkonnaga, kus komisjonis alles me mõtleme asjade üle järele selge on see, et tuleb saavutada hea tasakaal ühelt poolt äh, selle vahel, et tuleb edendada ambitsioonikat tegevuskava, võidelda digitaalse protektsionismi vastu ja õigustamatute andmevoogude vahel, andmete lokaliseerimise piirangute vastu, aga teisalt äh, tuleb mõelda ka kogu poliitika raamistiku peale, tagama, tagada äh, põhiõiguste kaitse, ehk nii, nagu ma ütlesin, komisjonis alles kaalutakse ja arutatakse, kuidas leida parim võimalik tasakaal. komisjon ootab suure huviga muudatusettepanekuid eh, Euroopa Parlamendi saadikutelt selleks, et me saaksime neid edasi arutada siis, kui raporti lõppversioon on käes. aitäh ka teile, aitäh, komisjon, ja aitäh ka eh, õigemini nüüd saab sõna eh, härra Turmes härra Pütikoferi nimel. ma saan aru, et Reinhardi raport põhimõtteliselt äh, variraportöörid on äh, tema raportiga rahul, need seisukohad, äh, mis on välja toodud, on olnud õiged ja härra Sorinjal on õigus. meil on teatud mõttes Euroopa eripärad, mis tähendab seda, et me hoolime rohkem sellest, et kaitsta kodanikke andmete puhul, aga ka oma tööstust. me teame, et on sellised asjad nagu spioneerimine teist, teistes ettevõtjates, isegi sõbralikest riikidest. ja meil on ka maksustamisküsimused mängus, nii et tegemist on keeruka küsimusega tegemist on positiivse tegevuskavaga, aga siin me peame leidma õige tasakaalu meie väärtustega. Reinhard ootab äh, suure huviga koostööd teiega selleks, et leida head kompromissid ja panna kokku hea raport. aitäh, kolleeg! Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas oktoober kaks tuhat seitseteist kell kuus õhtul. kolmas oktoober, see on ju homme? jah, homme kallid sõbrad. ja hääletus ITRE, ITRE-s kuues november. ega see täna ei ole? täna on vist kolmas november. ei, see on homme. okei okay., minu poolt kõik suur tänu arutelude eest, proua Pentkovska um, on kohe-kohe hetke pärast kohal. aitäh ja liigume kümnenda päevakorrapunkti juurde ühe minuti pärast. Good evening, madam. tere õhtust, proua volinik, tere tulemast Euroopa Parlamenti, ITRE komisjoni, teie valdkonna eest vastutavasse komisjoni, suur tänu, et meiega liitusite. struktuurne dialoog on käivitatud Euroopa Komisjoniga ja räägime täna konkreetselt kahest muudatusettepanekust Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, väga oluline programm, viissada miljonit eurot on selle eelarve kaheks aastaks. suur tänu selle ettepaneku eest, proua volinik. meie raportööriks on proua Krostet selles valdkonnas. ja oleme valmis seda teemat edasi arendama niipea kui võimalik. sest me tahaksime, et kogu programm käivituks aastast kaks tuhat üheksateist. seega see on meie jaoks väga tähtis. teine teema, ka väga oluline, uus Euroopa tööstuspoliitika strateegia ja seda me tervitame ja see lähtub parlamendi hiljutisest resolutsioonist, mis kutsus üles ambitsioonika tööstusstrateegia väljaarendamisele nii et äh, suur tänu ka selle eest, proua volinik, et olete selle strateegia Euroopa Liidu jaoks järgmisteks aastateks kujundanud. see on tähtis meie komisjonile, aga kindlasti ka tervele Euroopa Parlamendile, meie tööstusele, tervele Euroopa Liidule. proua volinik, kui lubate, siis annaksin sõna nüüd üle teile. suur tänu, härra esimees, austatud saadikud suur tänu, et kutsusite mind täna siia koosolekule. esialgu pidime me rääkima kaitsepoliitikast täpsemalt, nii nagu härra esimees ütles, Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmist. mul on hea meel, et proua Krostet, teie raportöör ja variraportöörid on saalis ja erinevate komisjonide kolleegid samuti kes selle olulise algatusse on kaasatud, sest et aega on meil vähe ja asja on vaja süvitsi arutada. nii et suur tänu, et mind kutsusite. aga loomulikult tahaksin kasutada ka seda võimalust selleks, et lühidalt ja võib-olla pikemalt järgnevatel nädalatel tutvustada meie uuendatud tööstuspoliitika strateegiat ja selle me käivitasime Äh, alles kaks nädalat tagasi, nii et kui lubate, alustan kõigepealt sellest sööstusstrateegiast ja teise osa tänasest äh, sõnavõtust äh, pühendan siis ähm, kaitsevaldkonna tööstuslikule programmile. loomulikult me kõik teame, et me peaksime praegust majanduskasvu ärama selleks, et ära kasutama selleks, et kaasajastada meie majandusi ja valmistuda ette tulevikuks üks peamiseid põhjuseid ongi see olnud äh, sellele, miks me tööstuse strateegia tegelema hakkasime, me tahaksime, et meil oleks kõige äh, nutikam ja jätkusuutlikum ja konkurentsivõimelisem maailmas, sest meie tööstus on praegu maailma liider ja tehnoloogilistel ae-, äh, muutuste aegadel, tehnoloogilise revolutsiooni aegadel tuleb tagada see, et Euroopa tööstus jääb liidrikohale kõikides nendes aspektides, millest ma rääkisin. intelligentne, jätkusuutlik ja loomulikult me tahame, et meie tööstusel oleks, et oleks tööstus oleks va-, varustatud tehnoloogiaga ja et ühisturust saaks tööstus nii palju kasu lõigata kui võimalik ja loomulikult on oluline ka see, et tööstus, mis jääks maailma liidri kohale ka üle minnes madaliku süsin-, madala süsinikusisaldusega ja ringmajandusele. seega meie uus tööstusstrateegia lasub sellele tööle, mida me oleme teinud EFSI läbi, digitaalse ühisturu strateegia läbi, teised sektoraalsed tegevused, näiteks nagu meie kosmosestrateegia ja nii edasi. strateegia aluseks on kuus sammast ja täna ma ei tea, kas meil selleks on aega piisavalt sellest natukene rääkida, aga olen valmis mõni teinekord võib-olla sellest täpsemalt rääkida. me oleme sellega tegelenud päris palju ja survestanud on meid mitte ainult tööstus, teie Euroopa Parlament, aga ka nõukogu ja liikmesriigid. selle aluseks on siis kuus sammast, kõigepealt esimene sammas on pühendatud äh, ühisturule, me ei taha siin lihtsalt tõkkeid eemaldada, vaid luua ka uusi võimalusi sellel turul. teiseks, äh, me tahame oma tööstussektori uuendada äh, sobivaks digitaalsele ajastusele, tahame siis nutikate tehnoloogiate kasutamist hoogustada kogu tööstusväärtusahela vältel, see on meie jaoks väga oluline, kolmandaks üleminek madala süsinikusisaldusega ringmajandusele, neljaks investeerimine meie tööstuse tulevikku, tulevikutehnoloogiatesse ehk teisisõnu rohkem kapitaliinvesteeringuid VKI-desse, viiendaks tööstusinnovatsiooni toetamine, siin muu, muuhulgas näiteks toetame uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja viimandaks väga oluline kaubanduse jaoks konkurentsivõimelisus ülemaailmsel tasandil. me teame, avatud ja reeglitel põhinev majandus on oluline, vastastikus näiteks äh, Äh, toorainete turgudel on äh, täiesti mõistlik äh, eeldus meie poolt ja see on üks nendest küsimustest, mille me oleme võtnud oma uues strateegias vaatluse alla. ma loodan, et te olete valmis minuga sellest rääkima, võib-olla mitte täna päris, aga lähitulevikus. ja ma loodan, et te toetate meid selle strateegia rakendamisel see on väga koherentne dokument minu meelest ja sobib hästi kokku meie varasemate algatustega. ja nüüd siis meie Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, nagu te teate, Euroopa Kaitsefond äh, avati seitsmendal juunil sellel aastal. see on tõesti väga oluline element meie jõupingutustes äh, kaitsetööstus välja arendada, mis oleks võimeline andma suutlikkuse meie tööstusele, mis omakorda tagaks siis julgeoleku väljakutsetele lahenduste leidmine. sektorite vahelist koostööd tuleb kindlasti parandada, eh, kaitsesektor ja siis liikmesriikide vahel ka. sellest ma natuke juba rääkisin, kuid lühidalt eh, on kaks eh, sammast, teadusuuringud ja suutlikkus. teadusuuringute sammas selle osas on äh, mul tõesti hea meel, et see on juba hästi äh, käima läinud äh, pilootprojekt ja ettevalmistavad tegevused, üheksakümmend miljonit eurot eraldatud kolmand-, kolmeks aastaks, pakkumised on välja kuulutatud kahe konkreetse projekti osas, mehitamad süsteemid ja tulevikusõdurid ja praegu valmistame ette siis tööprogrammi aastaks kaks tuhat kaheksateist. ma tahaksin tänada teid senise toetuse eest ilma teiepoolse tegevuseta, eriti suur tänu siin härra Kaalerile, kes on toetanud eelarveeraldusi ja ilma selle toetusest, nagu ma ütlesin, ei oleks võimalik see kõik olnud ja loomulikult kogu selle programmi see osa sillutab tee ka siis konkreetselt ehm, eriprogrammile ehk siis kaitse- ja teadusuuringute programmile, mis peaks tulema järgmisest eelarveperioodist ma tahaksin muidugi tänada seda võimalust äh, rääkida ka suutlikkuse sambast, see on äh, uus asi, rääkida natukene Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arenduse programmi võtmeelementidest, see on tõesti nüüd täiesti uus asi selle paketi puhul, mis on äh, teil arutelul siin komisjonis kindlasti, aga ka SEDE eelarve ja IMCO komisjonis järgnevatel kuudel esimest korda me esitame sellise programmi Euroopa Komisjoni poolt ähm, kaitsevaldkonnas, nii et see iseenesest on juba läbimurre ja kindlasti võib nii mõndagi muuta, sest sellel on kaks konkreetset eesmärki, mis teineteist täiendavad, kõigepealt me tahame toetada Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimelisust ja sellepärast on valitud äh, konkreetselt see õiguslik alus, nimelt äh, artikkel sada seitsekümmend kolm, mis on siis tööstuse, mis viitab tööstuse konkurentsivõimele ja teine eesmärk on, et me tahame, et Euroopa saaks progressiivselt äh, üle minna iseenda kaitsmisele ja ei oleks kellestki enam sõltuvus. nii et tahame siis seda ka saavutada läbi selle, et see tööstussektor on konkurentsivõimeline. see ongi selle programmi peamine eesmärk ja seda me välja ka pakume. ja lubate tuua ka mõned arvud, need räägivad iseenda eest, kaheksakümmend protsenti kaitsevaldkonna hangetest tehakse riiklikul tasandil, mis tähendab seda, et on kindlasti palju topelttööd, ebatõhusust, näiteks meil on sada seitsekümmend kaheksa relvasüsteemi Euroopas enamus nendest ei ole koostalitusvõimelised, võrreldes äh, näiteks USA-s on ainult kolmkümmend erisüsteemi ja palju rohkem helikoptereid äh, on äh, meil Euroopas kui valitsusi, kes neid helikoptereid osta võiksid. mis tähendab seda, et me raiskame raha ja ressurssi kindlasti ja Euroopa Parlament äh, on äh, teinud prognoosi, et kui Euroopa ei tegutse kaitsevaldkonnas, siis see läheb maksma igal aastal kakskümmend viis kuni sada miljardit eurot. ja sellepärast me olemegi välja pakkunud äh, selle tööstusliku arendamise programmi, eraldanud selleks viissada miljonit eurot selle mit-, mitmeaastase finantsraamistiku kahel viimasel aastal, kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend. meie eesmärgiks selle programmiga on hoogustada koostööd kasutades esimest korda selleks Euroopa Liidu eelarvet ja tahame siis kaasfinantseerida kaitsesuutlikkuse väljaarendamist, nii nagu liikmesriigid selles kokku lepivad äh, vastavalt suutlikkuse prioriteedile, ehk teisisõnu, liikmesriigid on need, äh, kes panevad paika prioriteedid. programmi, programm on suunatud ainult Euroopa Liidu ettevõtetele, see on väga oluline, kui me tahame oma suutlikkuse välja arendada ja mis on veel väga oluline siinkohal, nimelt kui me tahame sulgeda tehnoloogilise lõhe võrreldes teiste maailma piirkondadega, see üla-, ulatus on väga lai äh, prototüüpfaasist äh, kuni äh, testimiseni, disainini, sertifitseerimiseni ja uuringuteni, peaasjalikult saab tegemist olema grantidega, um-, kuni kakskümmend protsenti prototüübi kuludest ja sada protsenti kuni PESCO toodete puhul ehk teisisõnu PESCO toodete puhul ehk siis ühtse julgeolekuprogrammi osas võime siis saja protsendi ulatuses arendusi rahastada. aga teiste puhul kakskümmend, kolmkümmend protsenti, aga sajaprotsendiline toetus on ka võimalik. liikmesriigid peaksid siis vastu andma järgmist Nad peaksid võtma endale kohustuse üheskoos rahastada selle suutlikkuse väljaarendamist, aga ka üheskoos välja kuulutama hanked siis selle lõpptoote jaoks. niimoodi üritame me siis äh, hoogustada liikmesriikide vahelist koostööd selles sektoris. me ei kavatse äh, olla mm, praegustele institutsionaalsetele ülesehitustele mm, konkurendiks, kuid me loodame siiski kaasa, seadusmenetlejatele seadusandluse rakendamisel, me kindlasti ei taha hakata segama seda programmi valitsustevaheliste kavadega ja tahaksin lõpuks rääkida kahest konkreetsest punktist, mis ma tean, on juba arutelul olnud, kas nõukogus või siin parlamendis. kõigepealt, ja ma olen seda rõhutanud kogu aeg ja kordan seda, et see programm ei ole suunatud suurtele liikmesriikidele ja kindlasti mitte suurtele tööstusettevõtetele. me üritasime selle kujundada niimoodi, et see oleks kaasav, et see oleks avatud äh, kõikidele osapooltele kõikides liikmesriikides, aga muidugi väga selge on ka see, et äh, me ei peaks mingisugust äh, Äh, geotulu äh, mõtet siin peale suruma, vaid me peaksime tööstuslikule tõhususele keskenduma ja seega me tahame toetada VKE-de kaasamist ja osalemist erinevatest liikmesriikidest, et nad looksid konsortsiume ja tahame neid toetada siis äh, kaitsevaldkonna tarneahelas me tahame, et kaitsetööstus tõesti avaks selle tarneahela piiriülesele koostööle ja seega me oleme teinud ettepaneku, et üks konkreetne osa eelarvest oleks äh, suunatud äh, VKE-dele. geograafiline tasakaal sõltub muidugi nendest projektidest, mida kaasfinantseeritakse liikmesriikide poolt ja seega meie ootame nüüd, et äh, liikmesriigid esitavad tõesti tõsiseltvõetavaid ja väga mitmekülgseid projekte. me vaatame läbi suure tähelepanuga nõukogu ettepanekud ja parlamendi ettepanekud. see on meie jaoks väga tähtis. nii et me peame välja arendama need reeglid, mis tõesti vastavad meie vajadustele. mitte ainult äh, su-, suurte tööstusettevõtete vajadustele või suurte liikmesriikide vabadustele, see on kindlasti selle projekti edukuse võti. ja teiseks, see poole miljardi euro suurune eelarve mille me oleme välja pakkunud, ka sama, seda selgitaksin paari sõnaga me pidime võtma arvesse loomulikult seda, et Euroopa Liidu eelarve praegusel eelarveperioodil on äh, väga piiratud, kuid me teadsime algusest peale, et kui me tahame tõesti tõsiseltvõetavalt seda äh, koostööd toetada ja kui me tahame, et liikmesriigid ka sellele reageeriksid äh, õigesti, peame me Euroopa Liidu eelarvest leidma selleks vahendeid ja, ja peame leidma olulise summa selle jaoks. see oli üks nendest punktidest, mis äh, me leidsime kindlasti soodustaks äh, koostööd selles sektoris. algusest peale kõik liikmesriigid on meid toetanud, aga öö, äh, nende jaoks muidugi see rahaline osa on ka kindlasti väga tähtis. lähenesime selle asjale väga ettevaatlikult Äh, pannes siis kokku äh, värsked vahendid äh, marginaalidest ja, ja tõstsime ümber vahendeid praegustest eelarveridadest. rõhutaksin aga ka seda, et kandsime hoolt selle eest, et mitte ükski praegune projekt, mis on juba käigus, ei jääks viibima, et tulevikuprojektide rakendamine ei satuks ohtu. üsna raske oli seda teha, selleks läks aega, aga ma olen üsna veendunud, et meil õnnestub äh, siin osas nii mõndagi saavutada. peame leidma pragmaatilise lahenduse selleks, et et need kaks viimast aastat, äh, kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend, oleksid äh, nii-öelda testiperioodiks tulevikule kaitse kontekstis. ärgem unustagem, et nii ettevalmistav tegevus teadusuuringuteks ja tööstuse arendamise programm on pilootprojektid. ja see on ka põhjus, miks ma täna sellest tahaksin teiega rääkida. nimelt nad aitavad äh, meil välja selgitada, et kas äh, juhtimise haldusstruktuurid ja reeglid, mis praeguseks välja kujutatud on, Äh, õiged ja nende juurde peaks jääma ka järgmise MFF-i puhul. see on üsna, üsna ka proovikiviks meie struktuuridele, kas me suudame läbi rääkida ja kokku leppida sellistes novaatorlikes programmides, nii nagu need kaitse valdkonnaga seotud projektid on ja ma arvan, et meil ei ole praegu siin vara öö, mööda panna. komisjon on teinud tõesti ennenägematu sammu selle programmiga ja nüüd on muidugi äh, kaasseadusandjate värava poolel pall, äh, et äh, tulla seadusandlusega järgi nende tehniliste aspek-, aspektidele, ma tean, et ma võin luua, jääda lootma teie toetusele, nii siin komisjonis, aga ka teistes parlamendikomisjonides. kui te tahate, et see programm käivituks, nii nagu härra esimees ütles, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, ja see on tõesti väga tähtis, meie jaoks tuleb tegutseda nüüd kiiresti. ja ma tahaksin siinkohal tänada tõesti proua Krostetti, raportööri, kes äh, on äh, ajalises mõttes väga ambitsioonika ajakava paika pannud, seda on meil tõesti vaja, kuivõrd Eesti eesistumise ajal nõukogus läheb see asi edasi üsna tempokalt ja võib-olla jõuame üldise lähenemiseni juba novembris ehk kuu aja pärast ja selleks on äh, koostöö teiega äh, põhimõttelise tähtsusega, teie võite jääda loota minu toet-, lootma minu toetusele, üritan vastata teie küsimustele ja äh, teha seda nii veenvalt kui võimalik. ja mina järjekor-, jälle kord loodan teie tööstusele nii, toetusele nii tööstusstrateegia puhul kui ka selle kaitsevaldkonna tööstusliku arenduse programmi puhul. aitäh, proua volinik, kogu informatsiooni eest ja ka viimaste ettepanekute eest, mis on väga konkreetsed, asjaga tuleb edasi liikuda. meil on siin olemas nüüd raportöörid ja variraportöörid kohal ja meil on ka sede esindajad kohal, aitäh, et olete täna kohale tulnud. tahaksin äh, kõikidele ITRE kolleegidele meelde tuletada, et äh, sellise projekti üldine mõte on väga oluline just äh, Euroopa Liidu tööstuspoliitika seisukohalt lähtuvalt ja tegelikult selle mõtte väljakäijad on kolleegid SEDE komisjonist. Ehm, aitäh selle töö eest tööst, tööstuspoliitika loomulikult ähm, kuulub ITRE komisjoni pädevusse, aga teie, kolleegid, olete alati teretulnud ITRE komisjoni, see on teil alati võimalik, aga täna on täiesti hädavajalik, et teie sede allkomitee liikmed olete täna siin kohal. ning äh, annaksin kõigepealt sõna proua raportöörile, seejärel äh, sede komisjoni esindajale, kes on ka täna siin. ja kes äh, paneb kokku vastavalt artiklile viiskümmend neli arvamust. tegemist on ääretult olulise arvamusega meie jaoks, kuna aluseks on artikkel viiskümmend neli. ja nüüd kõigepealt saab sõna proua Krusbeck, palun. suur tänu ja eriti äh, suur tänu volinik Biankovskale, ta täna siin meie hulgas viibib ja näitab oma pühendumust Euroopa äh, tööstuspoliitika küsimustele üldiselt kuid mina räägiksin täpsemalt äh, kaitsetööstuspoliitikast, äh, kuna väljakutsed on siin tohutud, me teame, missugune on rahvusvaheline olukord, äh, Sede kolleeg kindlasti selgitaks seda paremini, terrorismivastane võitlus äh,, Äh, ebastabiilsus paljudes äh, maailma riikides, aga ka rahvusvaheline konkurents äh, kaitsetööstuses ja ka erinevad ohud digitaalvaldkonnas, mis omakorda pakuvad ka positiivseid arenguid, kuid see valdkond on just väga oluline ja huvitav, sellepärast et et väljakutsed on väga keerukad, samas on Euroopa Liit maailmas tasakaalu tagajana äärmiselt olulist rolli mängimas. nii et äh, sõjatööstusel, äh, tööstusega seostes on väga palju äh, väljakutseid seoses tööhõivega ja nii edasi, nii et äh, sellega seostuvad ka mitmed äh, tsiviilvaldkonnad, meie äh, kaitsetööstus peab olema dünaamiline, konkurentsivõimeline, nagu äh, volinik äsja ütles, ja kaitsevaldkonnas on ka konkurentsivõimel teistsugune tähendus, nimelt just programmide tõhususe valdkonnas ja just meie ettevõtete äh, kõrge ähm, tasemelisuse poolest, nii et meil on mitmeid äh, äh, koostööprojekte, kuid äh, nendes osalemine on keeruline ja seega võiks selle määruse ettepanek tõesti olla suurepäraseks aluseks ja võimaluseks meie tööstusele uue tõuke andmisel. Äh, volinik äh, mainis siin mitmeid äh, probleeme ja tõsi on, et kui me räägime relvatööstuse poliitikast, tegemist on kaitsepoliitikaga ja seetõttu on tegemist tundliku teemaga. see puudutab riikide suveräänsust just kaitsevaldkonnas. lugupeetud volinik, Mm, siin on mõned küsimused, mille, mida tuleb otsustada, neid siin raportis päriselt äh, käsitletud ei ole ja mul on juba üks küllalt oluline äh, küsimus, nimelt äh, seoses eelarvega aastateks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend pool miljardit eurot ja Mm, kokku räägitakse siin kümnest miljardist eurost, tegemist on tõesti väga suurte mahtudega. muidugi meie parlament ja ka meie kodanikud tõenäoliselt ei mõistaks hästi, kui äh, seda raha ei suunataks otse meie ettevõtetesse. seda on lihtne öelda, kuid tegelikult ei ole seda väga lihtne ellu viia, kuna mõned Euroopa tööstusvaldkonnad on sõlminud partnerluslepinguid või aktsionäride lepinguid riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu, mistõttu on äärmiselt oluline leida siin sobiv sõnastus, et nimelt Euroopa ettevõtted saaksid kasutada neid äh, eelarvevahendeid ja siin te pakute siis välja neid äh, reeglid äh, viiskümmend protsenti aktsionäridest, kuid nagu reeglid ikka, ei ole see kuigi paindlik, kuid samas on seda tõepoolest tarvis. me peame suutma neid asju kohandada, et tagada Euroopa ettevõtete finantseerimist, ilma et see takistaks tegevuste läbiviimist. Te rõhutasite ka vajadust, et VKE-d saaksid kasutada neid finantsvahendeid, ma olen selles suhtes teiega igati nõus, see on oluline, et et äh, kõik liikmesriigid saaksid selles programmis osaleda ja iga liikmesriik äh, peaks tundma, et ta on sellesse kaasatud kas või oma VKE-te kaudu, kuid ka siin lugupeetud volinik, äh, ma leian, et on äärmiselt oluline tagada meie poolt paindlikkust, kuna me ei tohi siin olla liiga öö, piiravad ja sellega siis öö, heidutame oma kaitsevaldkonna ettevõtteid äh, selle ja mistõttu nad siis ei osaleks selles äh, programmis, nii et seda tuleks siin arvesse võtta ja samas äh, jääda ka paindlikuks. suur tänu. kolleeg Pasku esitab seda komisjoni, allkomisjoni, palun, sõna on teil. aitäh, aitäh, et kutsusite meid tänasele olulisele koosolekule. mul on kokku viis märkust, mille ma tahaksin esitada. esiteks, nagu te teate, tuleb ähm, üle saada sellest mõtlemisest, et ähm, kaitsetööstus, kaitsepoliitika on äh, riiklikuna, see kuulub riigi pädevusse üheskoos me suudame ju palju rohkem, meie tööstus sõltub äh, riikide valitsuste tellimustest. nüüd oleme me sunnitud sellisest mõtteviisist üle saama ja tuleb hakata mõtlema rahvusvaheliselt. ei tohi alahinnata äh, just seda ähm, takistust, mis on meie peades, mõtlemises. teiseks, on mitmeid erinevaid spetsifikatsioone, tehnilisi spetsifikatsioone. läbi on viidud mitmeid alusuuringuid, mis on ettepaneku aluseks. ja on ütleme kakskümmend kaks eset ja kakskümmend kaks sarnast eset, mis vastavad kahekümne kahele erineva riigi nõudmisele. nii et tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et ohuhinnangute osas meil tekiks ühtemoodi arusaam, et tekiks ühine arusaam selles osas. see on ääretult oluline, see on poliitiline protsess, aga see on ääretult tähtis, kui me soovime eh, vähendada nende erinevate eh, spetsifikatsioonide arvu, mille alusel toodetakse. kolmas märkus, kindlasti mõned eh, mitte Euroopa Liidu mm, osad või varuosad on kasutusel Euroopa eh, firmade poolt toodetud eh, lõpptoodetes ja, ja läheb aega, enne kui see muutub. nii et sellega tuleb arvestada, et meil ikkagi oleks lõppkokkuvõttes hästi töötav toode, mis hõlmab eh, ühelt poolt Euroopas toodetud varuosi ja teisalt ka väljaspool Euroopat toodetud osi. neljandaks tavaliselt, tavaliselt kui riigid ostavad relvi USA-lt, siis ei tee nad seda mitte ainult toote enda pärast, vaid teevad seda ka selleks, et saada poliitilist garantiid, mis tootega kaasas käib. ja seetõttu ma usun, et Euroopa Liit peaks ka selle aspekti peale mõtlema, sest kui öelda, et jah, tegemist on väga hea Euroopa tootega, siis kes on see, kes tuleb mulle appi, kui mul vaja on, nii et see, see on see asja poliitiline pool. nii et kõik kakskümmend seitse, see tähendab ju mitte keegi. nii et on ääretult oluline, et ma jätka, et me jätkaksime koostööd selleks, et suurendada vastastikku poliitiliselt toetavaid suhteid, kui me soovime, et Euroopa tooted muutuks, muutuksid atraktiivseks ja üks viimane märkus, seda juba mainiti, mille üle mul on väga hea meel. E, kõigil peaks olema motivatsioon osalemiseks. et see ei ole jälle üks moodus, kuidas e, suured firmad saavad oma toodet teistele riikidele müüa. nii et e, ma loodan, et sellest saavad kõik aru ja, ja selle kohta on ka vastavad sätted välja töötatud, aitäh! aitäh, kolleeg, aitäh selle eest, et äh, oled täna kohale tulnud, et tutvustasid äh, oma allkomisjoni arvamust, mis on meie jaoks ääretult oluline, sest me ju jagame vastutust selle teema eest. ja meil on siin ka variraportöör ITRE komisjonilt. kolleeg Pohen, palun. tere õhtust, volinik, austatud esimees, kallid kolleegid. mina pean seda Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi eh, ääretult oluliseks selleks, et arendada Euroopa kaitsevõimet. kõik see tegevus, mis on Euroopas toimunud teisest maailmasõjast alates, ei ole ikkagi olnud piisav selleks, et välja töötada meie oma kaitsejõudusid eh, kõik on ühel meelel, et Euroopa peab turvalisust ja julgeolekut suurendada, see nõuab poliitilist tahet, aga mitte ainult, see nõuab ka piisavat rahastust. see programm on midagi sellist, mida ma pean väga oluliseks, mis aitab kaasa sellele, et Euroopa võimekust suurendada ja sellel on tõeline potentsiaal mitte ainult Euroopa ähm, arengu ja koostöö suurendamisele antud valdkonnas, vaid ma usun, et arutelude käigus, kui me arutame selle programmi lõppvormi, tuleb meil äh, kaaluda ka Eh, kõiki muid üle-euroopalisi algatusi. mul on väga hea meel, et ettepanek on sidus, et komisjon eh, on eh, just asetanud rõhu VKE-dele, VKE-de kaasamisele, nende kaasatus peaks olema tagatud. väga oluline on see, et, et programmi kasu oleks näha juba enne projekt, programmiperioodi lõppu ehk see tuleb käivitada juba enne aastat kaks tuhat üheksateist. Euroopa Parlament on juba pikalt nõudnud konkreetseid samme selleks, et tugevdada Euroopa äh, kaitsevaldkonna autonoomiat. Äh, see, sellest kutsuti üle, üles aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kuusteist, parlament on korduvalt välja öelnud, et kõige selle toetuseks on vaja konkreetseid õigusakte ja selleks on vaja ka rahastust konkreetselt erinevatelt äh, eelarveridadelt, mis on alati väga tundlik küsimus projektide puhul, äh, mille äh, eelarvet tuleb siis vähendada teiselt poolt. nii et on vaja otsetoetusi, otse panustamist ka liikmesriikide poolt, see oleks väga kasulik. ühise kaitsevõimekuse arendamine on väärt eelis ja see tugevdab ka Euroopa kodanike usaldust Euroopa kaitsevõime ja selle tõhususe vastu. mul on kolm konkreetset küsimust. esimene on selline natukene provokatiivne. Eh, projektist ei tule selgelt välja, kas Euroopa Komisjon on kursis sellega, et Euroopa Parlament lükkas tagasi eh, horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamise taotluse, et seda rahastust võiks kasutada kaitseotstarbel. ja mm, siin mingit vastust ei ole tulnud. milline on teie arvamus, mida see, teie sellest arvate? kui käivitada pro-, programm aastal kaks tuhat üheksateist, siis esimestel kuudel eh, on Ühendkuningriik eh, endiselt veel Euroopa Liidu liikmesriik, ja oodata võib, et Briti ettevõtted äh, osalevad ka selles programmis, kuna nende kaitsevaldkond on hästi edasi arenenud, arvestades artiklit neliteist. nii et kas komisjon on äh, mõelnud selle peale, et tegemist on liikmesriigiga, kes võib-olla ei ole enam liikmesriik äh, enamuse programmi kehtivusaja jooksul ja nüüd kolmas märkus. mida te olete kuulnud äh, liikmesriikidelt, milline on olnud nende reaktsioon nende sisse, sissemaksete suurendamisele Euroopa Liidu eelarvesse? aitäh, äh, äh, lugupeetud kolleeg, kes esines sotsiaaldemokraatide nimel ja nüüd ECR-i nimel saab sõna kolleeg mm, Pani komisar Krasnodebski aitäh, aitäh esimees, austatud proua volinik. ma usun, et me kõik siin saalis üldiselt toetame Euroopa Komisjoni jõupingutusi Euroopa kaitsevaldkonna tugevdamiseks ja eh, välja pakutud programm kindlasti aitab sellele kaasa. aga samas on üks oluline aspekt, proua volinik, mille on kolleegid juba välja toonud, nimelt et tegemist peaks olema sellise kaasava programmiga. hetkel mm, osa sõnastusest, mm, mida loodetavasti muudetakse, sest aga tänu meie tegevusele siin Euroopa Parlamendile lubab mm, arvata, et meil on teatud kartusi selles osas, kas see programm on ikkagi kaasav et kas äh, sellega ei kaasne needsamad äh, nõrgad kohad kui Horisont kaks tuhat kahekümnega, kus äh, sajad kõige aktiivsemad teadusorganisatsioonid on saanud kaheksa, kümme protsenti kogu eelarvest ehk teisisõnu, et, mm, et ei teki sellist olukorda, et, et see programm ei oleks väga kontsentreeritud nii et ei teki kaasatust, vaid pigem kontsentreerumine, kus äh, soodustatakse Euroopa hargmainiseid ettevõtteid. tekstis on muidugi väljaütlemisi, näiteks nõue, et vähemalt kolm ettevõtet peavad osalema igas projektis, aga võib-olla võiks ühe kriteeriumi veel juurde lisada, näiteks geogra-, geograafiline hõlmatus või võib-olla võiks ette näha ka teadusasutused või ülikoolid nende organisatsioonide seas, kes projektis osalevad. Ehm, räägime VKE-dest, aga võib-olla tuleks rääkida ka ettevõtetest, kelle kapitaliseeritus on, on, kes on keskmise kapitaliseeritusega ettevõtted ja veel üks küsimus, mm, struktuurne koostöö. Paskos on öeldud, et ressursid aitavad kaasa projektide rahastamisele, mida hakatakse ellu rakendama ähm, alalise koostöö raames, samas me teame, et PESCO koostöö eeskirjades ei ole veel kokku lepitud, me ei tea, millised liikmesriigid osalevad programmis. nii et, eh, et kõige sellega tuleb arvestada. aitäh, aitäh teile teie sõnavõtu eest. aitäh ka teile ja järgnev, järgmiseks saab sõna kolleeg Liisa eh, ja seda ALDE nimel. Dominic Riquet regrets that he cannot be here tonight for this. proua Viering Ähm, tõesti, kolleeg vabandab, et ta ei saanud täna kohale tulla. esiteks avaldame tunnustust komisjonile selle eest, et nii kiiresti ja õigeaegselt olete välja tulnud määrusega loomaks Euroopa Kaitsefond. ettepanek on nurgakiviks selleks, et tugevdada Euroopa koostööd ja integratsiooni. eesmärgide osas tuleb olla selged. eesmärgiks on optimeerida äh, teadusuuringuid, arengut, prototüüpide loomise poliitikat, eh, kaitsepoliitika valdkonnas luuakse viiesaja miljoniline fond eh, kuni käesoleva ehm, mitmeaastase raamistiku lõpuni. see mm, võimaldab mastaabisäästu, eh, aitab kaasa poliitikate ühtlustamisele ning loob Euroopa konkurentsi, maailmas konkurentsivõimelise Euroopa sõjatööstuse. Ehm, selle kohta võib öelda, et häid asju sünnib mõnikord halbadest asjadest. Ehm, Brexit nimelt annab siin võimaluse liikuda edasi kiiremini ja kaugemale. Ehm, tuleb nüüd teha jõupingutusi selleks, et eh, sätestada ühised eesmärgid ja võimalused. Euroopa kaitsevõimekuse rahastamine on tõesti esimene samm selleks, et anda Euroopale võimalus äh, töötada välja äh, tõsine koordineeritud kaitseprogramm. see on ka esimene samm selleks, et töötada välja tõeliselt Euroopa tööstuslik juhtimisroll, mis on innovatsioonimeelne, mis on äh, tehnoloogiliselt tipptasemel. sellel on ka mõju kogu Euroopa majandusele, konkurentsivõimele ja ühiskonnale tervikuna USA-s mm, hõlmab see ka digitaalset valdkonda, kosmosevaldkonda, seda me peame ette nägema ka siin. E, programm peab olema optimaalselt käivitatud, see eeldab koordinatsiooni Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel, mis on väga oluline, ja meil peab olema ka selge nimekiri prioriteetsetest projektidest, mis on abikõlblikud, saavad rahastuse ja mis saavad eh, üheselt kõikide liikmesriikide toetuse. Eh, proua volinik, mul on kaks küsimust. kui vaadata selle fondi rahastamise küsimust, siis sada nelikümmend seitse miljonit eurot tuleb CEF-il. siit võib tekkida probleeme. kuidas te põhjendate sellist rahastamisallikat? teiseks, kuidas te näete eh, segajuhtimist komisjoni ja liikmesriikide poolt? aitäh! Thank you, madam aitäh, suur tänu teile. järgmisena saab sõna härra Pütikohver, kes on variraportöör Roheliste fraktsiooni nimel. aitäh. see on tõesti midagi uut. ma olen nõus äh, nende motiividega, kui ma neist õigesti aru sain. ehk siis komisjon soovib ärgitada koostööd, kuid ma ei ole nõus komisjoni valitud lähenemisega. me äh, arutame äh, oleme arutanud äh, parema raha kulutamise strateegiaid juba aastaid, samas ei ole me suutnud seda kõike ellu viia. me ei jõusta isegi seda avalike hangete äh, direktiivi, mis on juba äh, kehtinud kaheksa aastat ja nüüd öeldakse meile, et mm, võtame raha Euroopa eelarvest ja jagame seda liikmesriikidega ja see äh, kujutab endast suurt välja läbimurret. Ähm, ma ei ole sellega nõus. ja sama asi oli äh, ka avalike hangetega kaitsevaldkonnas. minu arvates oleks äh, tõeline läbimurre ainult äh, siis mõeldav, kui liikmesriigid saaksid veendud selles, et nad peaksid koostööd tegema. Ähm, me küll Mm, lisaks sellele eh, viissada miljonit kahekümne aastale ei ole ka mingi väga tohutu summa. nii et kui ma vaatan eh, siin neid üksikasju veel, siis tekivad mul lisakõhklused. projektid, mis siis kõigile kriteeriumidele vastavad, mis on siin loetletud, oleksid niivõrd suurepärased eh, projektid, nii et ma ei saagi aru, miks neil oleks miks neil oleks veel tarvis Euroopa äh, raha, et neid äh, algatada ja see konkurentsivõime suurendamine on lihtsalt äh, vabandus, ettekääne, mida kasutatakse lihtsalt selleks, et see pakub õigusliku aluse komisjoni ettepanekule, kuid tegelikult ei ole meil tarvis Euroopa raha äh, Äh, konkurentsivõimesse panna, ühelt poolt me müüme äh, rohkem siis äh, relvi maailmas ja ja teiseks, kui me kulutamist vähendaks, siis see võiks meie konkurentsivõimet tõsta, sest paljud ettevõtted lasevad liugu veel maksumaksjate raha najal. nii et kulutuste vähendamine oleks õige suund. samas leian ma ka et väga halb mõte on ka see, et Euroopa ühendamise rahastust vahendeid võetakse selle finantseerimiseks. kui me soovime tõsiselt võtta Euroopa majanduslikku ja teadus- ja tööstuse tulevikku, siis me ei saa toetada kaitsevaldkonda ja võtta samal ajal siis raha selleks ära Euroopa ühendamise rahastust. satelliitnavigatsiooni programm on eeltingimus kohaseks kaitsekoostööks. miks me peaksime lihtsalt raha ühest kohast teise üle tõstma? tõstma. seal ei ole mitte mingit mõtet, ma arvan, et meil peaks olema teistsugune lähenemine, me peaksime sundida liikmes, peaksime sundima liikmesriike koostööd tegema, lihtsalt tegema ühiselt rohkem ära. kuid äh, ei ole mõtet jälle sinna kaitse äh, lobistidele teed sillutada. aitäh, järgmine variraportöör kuue poolt äh, äh, kolleeg Sirgi Otis saab järgmisena sõna. aitäh, lugupeetud volinik. tere tulemast meie komisjoni, te tutvustasite esmalt äh, tööstuspoliitikat ja teiseks siis tööstuspoliitikat kaitsevaldkonnas ja äh, rääkisite siis sellest, äh, kuidas te seda äh, stimuleerite, tekib küsimus siis äh, selles tööstuse toetamisest, me ei ole selle poolt. me leiame, et see uus programm viib Euroopa Liidu militariseerimiseni. nõutakse investeeringuid relvastusse, et Euroopa Liit tugevdaks seda valdkonda märkimisväärselt ja äh, see oleks siis selline äh, alaline Äh, alaline äh, programm, kus oleks siis kolmkümmend kaheksa miljardit euroks ehk umbes siis kakskümmend viis miljardit aastas äh, sõjavarustuseks, et tugevdada sõjatööstust ja ka teadusuuringuid militaarvaldkonnas. see läheb täielikult vastuollu praeguste tegelike vajadustega Euroopas, võttes arvesse siis riike ja nende ja ühiskondi ja nende vajadusi ähm, paljudest arenguprogrammidest, nagu ka eh, eelkõneleja ütles, võetakse selleks eh, vahendeid ära. ja kuivõrd meil on niivõrd rikkalikke vahendeid, miks ei võiks me siis neid pühendada Euroopa taasindustrialiseerimisele, et meil oleks eh, jällegi Lõuna-Euroopas uue, uus toetada siis uusi arenguid, mis on kannatanud neoliberaalse äh, lähenemise all, panna seda siis äh, innovatsiooni äh, arengu valdkonda, nagu te ka rääkisite, et luuda, luua uusi töökohti ja panna seda lihtsalt ühiskonna arengu teenistusse mitte äh, suunata seda äh, sõjatööstusse, sõjaalastesse teadusuuringutesse, millest saavad kasu hargmaised ettevõtted. kuna nagu öeldud, äh, need vahendid toetavad hargmaiseid ettevõtteid, kuid need samas kahjustavad ka meie kodanikke ja arengupoliitika oleks just esmatähtis toetada VKE-sid, võidelda tööstuse vas-, äh, töötuse vastu ja nii edasi, me ei soovi äh, sõja toetamist. Äh, kaitsevaldkonna toetamine tähendab sõja toetamist piirkondades, kus praegu on konfliktid käimas. meie soovime, et Euroopa Liit võtaks algatusi just demilitariseerimiseks et oleks võimalik Euroopat taasindustrialiseerida ja vastata meie ühiskondade vajadustele ja mitte teenida sõjatöösturite huve. aitäh, kolleegid, märkuste eest. nõnda oleme jõudnud siis variraportööride ja fraktsioonide esindajate nimekirja lõpuni. nüüd saab sõna härra Salini Grazie. La... I would like to ask you, colleague, not to speak longer than two minutes because it... jah, palun piirduge kahe minutiga, kuna nimekiri on päris pikk. Thank you. aitäh. Due osservazioni veloci allora. jah, mul on kiirelt kaks äh, kommentaari. esimene äh, puudutab prioriteete ja teen lühidalt, kuna põhiasja juba proua äh, Kostet mainis, siin on siis äh, ettepanek äh, siis seoses viiekümneprotsendilise osalusega, minu arvates me peaksime keskenduma programmi prioriteedile, see on poliitilist laadi, see, selle, selleks on kaitse, kaitsetööstus ja sellega on seotud kaitsepoliitika, ehk siis äh, peaks olema äh, tugev äh, kaitsepoliitika, tänu millele siis riigid saavad määratleda oma prioriteete ja võimekust. teiseks siis tööstuslik aspekt. siin on see viiekümne protsendi osaluse piir mis on tõesti väga eh, jäik, ähm, ma võin seda küll toetada, kuid äh, tegelikult võiks olla niisugune äh, äh, USA mudel, mudeli sarnane ähm, põhimõte et see kaitsetööstus ähm, peaks olema siiski koondunud Euroopasse, kuid sõltumatult sellest või siis, kui me ei võtaks sellist niivõrd, selleks niivõrd jäika lähenemist, siis oleks tarvis, et see põhikasu tuleks Euroopasse ja nüüd veel VKE-de kohta teen ka lühidalt, nendest on juba palju räägitud, see on meie jaoks tõesti oluline küsimus, kuid mida me mõtleme VKE-de all? siin tuleks väga täpselt paika panna, kuna riikides on nende kohta erinevaid määratlusi ja tuleks vältida äh, selle äh, mõiste ärakasutamist. aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, äh, järgmine kõneleja, härra Marta, palun. Äh, suur tänu, ma üritan siis kahe minutiga hakkama saada, aga olge siis sama lahke minuga kui teistega. kaks punkti ma ei hakka äh, rääkima siin kaitsevaldkonnast, vaid pigem sellest uuendatud tööstusstrateegiast ja mul oleks kaks äh, peamist aspekti, kõigepealt ähm, Euroopast väljas olevad ohud ja siis Euroopa-sisesed ohud, need on nagu omavahel seotud. Te rääkisite sellest ise, et kuidas üles ehitada Euroopa tööstusstrateegia ja nagu te ütlete, on selleks vaja kõigepealt poliitilist tahet Euroopa tasandil. kas meil on selline tahe olemas, sest et äh, nelikümmend aastat on Euroopa tööstusstrateegia, liikmesriikide tööstusstrateegia ja loomulikult liikmesriigid peavad siin vastutust kandma, on tegelikult keskendunud ainult oma tööstuse äh, müügile äh, mis nelikümmend aastat tagasi oli veel äh, riigistatud. me näeme seda mitte ainult minu riigis, vaid ka mujal. Siemens Alstom juhtum on siin heaks ees Äh, eeskuju näiteks ja nii edasi ja me ei saa öelda, et äh, need äh, kokkupanemised, ühinemised oleks mingisugune tööstuspoliitika. ja tegelik küsimus on selles, et kuidas Euroopa saaks need institutsioonilised ja poliitilised vahendid, et olla vastu nendele, mida kujundab endast Ameerika, India ja Hiina proua volinik teil on komisjonis palju erinevaid portfelle volinikele, aga te tegelete ainult oma asjaga. kui me tahame maailmaturul ellu jääda, tuleb olla liider Euroopas, aga me ei saa kui meie ettevõtted võtavad üle teisi, siis sellest ei ole mitte mingisugust abi me peame Euroopa tasandil välja kujundama sellise tööstuspoliitika, millega konkurentsireeglid kirjutatakse ümber härra esimees, palun natukene heldust ka minu suhtes. ma saan aru, et härra esimees ütleb, te ise ütlesite, et te räägite vähem kui kaks minutit. härra esimees, kui meil lõpus aega on, siis annan teile uuesti sõna. kui pärast lõpus aega veel on? võib-olla pärast jah, on võimalik, aga vaatame kas aega on, olete nõus? kolmkümmend sekundit palub härra Martin, iga kord äh, lõppes asi minu jaoks ühtemoodi ja lähete vihaseks minu vastu. ütlen lihtsalt, me oleme mitu korda seda öelnud, on vaja, et Euroopa Liit võtaks maailmaturud endale referentsiks äh, ja tõesti vaadata, kas meie ettevõtted on domina-, äh, domineerival seisu-, äh, positsioonil või ei, vaadake, mis toimub Hiinas näiteks alumiiniumitööstusega ja nii edasi ja siis te rääkisite liikmesriikide vastusest ja Prantsuse president rääkis tööstuspoliitikast, mis toob süsinikumaksude Euroopa piiridele. see oli meie enda raportis sees ma lihtsalt tahaksin teada, kas liikmesriigid, sellega ma lõpetan, härra esimees, kas liikmesriigid on valmis äh, teid, äh, teiega kaasa tulema, kuigi tegelikult kolm aastat on need tööstusasjad olnud tupikus. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kaaler härra Kaaler esindab siin CDA allkomisjoni, mul on hea meel, et te olete meiega liitunud. suur tänu, ma olen ka varem öelnud seda, proua volinik, ma olen väga tänulik selle töö eest, suurepärase töö eest, mida te olete teinud kaitsevaldkonnas seni, teie äh, asepresident Katainen ja, äh, ja proua Mogherini, te olete näidanud äh, suurt poliitilist visionäärlikkust ja julgust kaitsefondi osas kõigepealt ja siis kaitse ja arenguprogramm ja nüüd see tööstusliku arendamise programm ja ma arvan, et parlament võtab kindlasti oma vastutust tõsiselt kolleegid, jah, komisjoni ettepanek on olnud suurepärane, nimelt et äh, on lisatud siia äh, teadusuuringute ja tööstuslike arendusprogrammide peaasjalikult rahastavad liikmesriigid, see on vastus parlamendi nõudele, et äh, rohkem tehtaks kaitsekulustusi ja võetaks endale kohustusi liikmesriikidelt. siin on ette nähtud teadus ja arenduse vahel koostöö ja see tagab selle, et liikmesriigid ähm, kaitsetööstusele minevaid vahendeid ka kasutavad hankeprogrammide läbi. meie liikmesriigid on hädasti vaja kaitsevaldkonnas koostööd, näiteks meie sõduritel on vaja seda, et oleks Euroopas valmistatud jälgimisdroonid. selline toode võiks olla konkreetselt meie programmi tulemuseks, üks punkt konkreetselt, proua volinik nimelt äh, on neid kolleege, kes Euroopa kaitse, suutliku, Euroopa suutlikkuse kaitse küsimustes seadnud küsimärgi alla. ja seega ma toetan, et võtsite sada seitsekümmend kolm artikli äh, õiguslikuks aluseks, jah, meil ei ole pädevust Euroopa tasandil kaitseküsimustes, aga proua volinik, kas te sellele õiguslikule alusele ka poliitilise aluse panete juurde ähm, artikkel kaks punkt neli aluslepingutest, mis äh, viitab justkui liidu kompetentsile. see annaks võimaluse vastata kriitikutele ja süstida poliitilist legitiimsust sellesse ettevõtmisesse. siin on öeldud, Euroopa Liidul saab olema pädevus ühtse julge- ja kaitsepoliitika väljaarendamisel, sealhulgas äh, euro-, ühtse kaitsepoliitika äh, osas ja teatud valdkonnas on Euroopa Liidul pädevus selliste tegevuste elluviimiseks, selleks et toetada, koordineerida või täiendada liikmesriikide samme. kaitse on liikmesriikide pädevuses, aga meil on pädevus olla toetavaks jõuks ja me teeksime seda, kui me selle poliitilise aluse kaks punkt neli ja viis äh, sellele õiguslikule alusele juurde lükiksime. suur tänu, härra Kaaler. proua Toia, meie komisjoni aseesimees suur tänu, härra esimees. kui lubate, siis ma räägin äh, sellest uuendatud tööstusprogrammist, teised aspektid kaitse osas on juba kaetud. ma tahaksin tänada proua volinikku tööstuspoliitika on osa Euroopa Komisjoni prioriteetidest, esimene punkt, me peame kindlasti positsioonid ümber vaatama. praegu on see piiratud sellega, et öeldakse, et tööstuspoliitika on olnud osa teistest poliitikavaldkondadest. täna on aga asjad teistmoodi. tööstuspoliitika peaks olema juhtpoliitikaks ja siin ma mõtlen näiteks sellistele poliitikatele nagu kaubanduspoliitika, mis peab vastama meie eesmärkidele. teine meie kohustus on see, et me näeme, et Euroopa tööstus on, on täna suured juhtivad ettevõtted, keda me peame toetama selleks, et nende konkurentsipositsioonid säiliksid. me peame üle vaatama konkurentsiseadusandluse, mis kujundati ajal, mil konkurents oli ainult Euroopa Liidu sisene ja lisaks on meil lapitekk väikestest ettevõtetest, kes võib-olla saavad toetust, lisa, väärtuste ahel, mis täna luuakse, sõltub tegelikult nende ähm, ettevõtete vastupanuvõimest mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka maailma tasandil ja neid tuleb aidata, kuidas? no loomulikult see ei saa olema lihtne, aga ma mõtlen meie VKE-dele kes on teatud riikides kogu süsteemi aluseks, me peame leidma uusi äh, neid toetavaid süsteeme ettevõtted, keda oleks vaja aidata innova-, innovatsioonile integreerimisel kaasa, nii territoriaalselt äh, kui ka sektori ülisel, üleselt ja järgmine punkt, me peame toetama seda digitaalset revolutsiooni, see on seotud ju ettevõtete ja tööstus neli punkt nulliga. tööstus ja tootev sektor äh, peavad olema kaasatusse sellesse ja see üleminek äh, tuleb ka nende poolt omaks võtta. näiteks koolitus, see on seotud teiste riikidega, mõnedes, kus on juba leitud see suutlikkus, et koolitusstruktuurid öö, äh, ole, on ka ülesande kõrgusel ja veel üks punkt, mis minu meelest on väga oluline, kõik see peab jõu-, koolituse osa peab jõudma ja kohe lõpetan, ütleb proua Toia ütlen ainult nii palju, et me tahame sellist tegevuskava näha, mis tõesti ka tegevusi välja joonistaks, mis näitaks, millised on meie konkreetsed eesmärgid, aitäh. suur tänu. järgmine kõneleja samuti sädekomisjoni ridadest. härra Liits, palun. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Liits poola keeles ja jätkab oma emakeeles. mina olen sotsiaaldemokraatide ridadest ja meie toetame Euroopa ühtset sõjaväge ja pooling ja sharing süsteemi ehk teisisõnu, meie eesmärgid on teiega samad, aga tegemist on raamistikus. ja tegelikult mina näen neid asju hoopis teistmoodi kui teie paljuski. meil on ees väga suured probleemid, nimelt Euroopa eelarvet kasutatakse see, nende eesmärkide täitmiseks, aga liikmesriigid saavad ikkagi otsustada eksporditingimustes. me võtsime parlamendis vastu hiljuti projekti äh, e, raporti selle kohta, et meil oleks vaja Euroop-, Euroopas vastu võtta ekspordisuunised äh, ja üks keskne punkt millest juba räägiti, on nimelt, et liikmesriigid on need, kes peaksid äh, selle raha välja käima, aga ka novaatorlikul kujul omavahel jagama. Jungeriga ma korra sellest rääkisin juba, et siin on natukene puudu konversioonist. kas te toetate äh, neid ettevõtteid, kes peavad ennast umbe, ümber kujundama Äh, kõik ettevõtted vajavad toetust äh, juba selle tööstuse väljaarendamiseks, selleks on vaja poliitilist panust ja kohustust, et äh, selle projektiga ikkagi kaasa minnakse. ja seega mina kutsun küll üles sellele, et teie projekt keskenduks konversioonile rohkem äh, mitte et liikmesriik, ja et liikmesriigid tõesti selle jagamisele ka läheksid ja et parlamentaarne toetus on ka siit täiesti puudu ja see ma küll ei näe, miks ma peaksin eelarve osas siin üldse parlamendiliikmena rohelist tuld andma. suur tänu, härra Liits. härra Kaier, palun järgmisena suur tänu, härra esimees, sobib väga hästi, sest et äh, härra Liits äh, just äh, samal toonil rääkis, nagu mina tahtsin rääkida. ma ei tea, mis mind nüüd komisjoni ettepanekus rohkem üllatama peaks. üks või teine aspekt, aga ka tänast arutelu kuulates siin komisjonis, kus on koos mitu komisjoni korraga imelised asjad, mida sellest rahastust räägitakse kõigi, kuid tegelikult relvastamise mõttes on see eelarve küll üsna lahja. räägitakse siin suurtest mahtudest, eriti järgmisest MFF-ist. tegelikult viissada miljonit eurot praegu juba leida on ikka üsna raske ja see löök on valus. kolleeg Pütikohver täiesti õigesti ka viitas sellele vastuolu eelarve komisjonis kindlasti ei saa olema vähene. ja mis mind ausalt öeldes oimetuks teeb, on see, et kuidas käiakse ümber tulevaste kohustustega rahalises mõttes. kallid kolleegid, Brexitiga kaotame me väga suure sissemaksja suuruselt teise. seni pole ükski komisjon või delegatsioon öelnud, et äh, jah, me saame vot äh, need eelarvevahendid äh, paarisaja miljoni osas leida, äh, et noh, et siis seda näiteks põllumajanduseelarve arvelt või nii edasi ja eelarvekomisjonis oleme alati silmitsi ühe ja seesama probleemiga. nimelt nõukogu ütleb alati, et tuleb panna raha reservidesse, me peame olema ettevaatlikud nende kasutamisel aga äh, samas, kui nad arvavad, et Euroopa peab äh, edasi liikuma, siis on ta valmis sellest potist küll raha võtma. ja te ütle-, ma kuulasin tähelepanelikult, te ütlesite, et liikmesriikide ootused ja eeltingimus oli see, et me leiame piisavalt vahendeid sellele ja sellistel juhtudel ei ole siis liikmesriigid enam üldse kasinusest huvitatud. ma olen väga mures, ma kardan, et järgmisel äh, Äh, järgmine MFF ei ole paljugi, ei ole üldsegi suurem mahult, vaid meil on lihtsalt lisaülesandeid, mul tuleb samade vahenditega täita ja ma kardan küll, et need programmid lähevad valitsuste vahelisele otsustamisele ja demokraatlik otsustusõigus meie koja puhul väheneb ja et nende projektide puhul ei võeta arvesse projektide valikul meid üldse Äh, ma saan aru, et siin on kolleege, kes kujutavad ette, et äh, kujuneb välja Euroopa enda relvatööstus, no teile ma soovin küll äh, siis lihtsalt kõike head. järgmisena saab sõna proua Lösing, samuti sädekomisjonist. suur tänu. ma olen nõus sellega, mida ütlesid kaks eelmist kolleegi täiesti nõustun sellega, kodanikele tuleb anda konkreetset infot selle kohta, mitmest miljardist me tegelikult räägime, kust need rahad tulevad ja kui palju raha suunatakse tulevikus siis sinna, kust ja kust jääb vajaka. aga mitte peaasjalikult sellest ma ei tahtnud rääkida, ma olen ka mõneti oimetu. nimelt äh, selle kohta, kuidas siin painutatakse äh, seadusandlusega. Saksamaal oli kunagi selline film, et mis ei sobi, see pannakse sobima. ja tõesti, mulle tundub, et ma vaatan siin seda filmi äh, nimelt järsku sel-, kasutatakse selliseid sõnu nagu kaitsesuutlikkus, ähm, suutlikkus üldse, tulevikusõdur ja nii edasi. kasutatakse sellist terminoloogiat ja peaasjalikult lähevad nad siis ITRE komisjoni Äh, vastutusalas äh, ja, ja kuidas käiakse siis ümber Euroopa aluslepingutega. Euroopa Kohus äh, otsustas aastal kaks tuhat kuusteist sarnase konflikti puhul niimoodi ja ma tsiteerin, ütleb kõneleja e-, Euroopa õiguses on kaks erinevat eesmärki ja kaks erinevat aspekti, üks nendest peaks olema prioriteetne. kui see nii on, eh, siis eh, tuleb toetada ainult neid eesmärke ja aspekte, mis on prioriteetsed teisese üle. ja minu meelest eh, julgeolek ja kaitse, vot just nimelt selline osa ongi, väliskomisjoni esimees härra äh, McAllister ja proua Fatiga on olnud samal seisukohal ja on üritanud leida, kuidas ahvet, et, et ja on olnud seisukohal, et tegelikult need asjad peaks olema ahveti ja sede vastutusalas. kas äh, kui te vaatate seda kohtulahendit, kõneleja viitab äh, kohtulahendile, see on juunist kaks tuhat kuusteist, artikkel sada seitsekümmend kolm, kui te seda lahendit vaatate, kas siis teie poliitika on ikka veel täpselt, peaks jääma selliseks, nagu ta on? suur tänu, järgmisena saab sõna aseesimees Kohlitšek. aitäh, esimees. olen kuulnud siin rumalusi, kui väidetakse, et kaitsevaldkonnad tugevdamisega me saame kaitsta ennast terrorismi eest. see on rumalus, unustage ära. veelgi enam, kuulsin veel ühte olulist märkust, sada seitsekümmend viis erinevat erm-, relvasüsteemi on olemas Euroopa Liidus, selleks, et neid ühtlustada, ei ole meil vaja mingit konkreetset õiguslikku raamistikku, vaid meil on vaja arutelusid ja läbirääkimisi tootjate vahel. VKE-de toetamine on samuti naeruväärne suured äh, ettevõtted on need, kes toodavad kaitsevaldkonna jaoks, kui me tahame tööstust aidata, siis ärge võtke ressursse ära CEF-ilt või, või SatNav süsteemidelt. hoidke need ressursid pigem seal, sest seda meil on vaja, et tööstus areneks, otsige ressursse mujalt kui te otsustate võtta ära ressursid nendelt eelnimetatud programmidelt, siis te võtate tegelikult ära raha ja töökohad tööstuselt äh,, tsiviilehitusest. ja veel üks väiksem märkus, kui te tahate midagi tõsist teha tööstuse jaoks, siis looge programm uutele materjalidele, nii metallipõhistele kui mittemetallipõhistele ja elektroonikatööstuse jaoks me kasutame ju imporditud materjale, kust see tuleb? Indiast, Hiinast, USA-st, see toore. ja loomulikult eh, need ettevõtted ja need riigid eh, mõjutavad mm, siis olukorda. USA-l on siin suuri kogemusi. aitäh kolleegile. proua Ernst, palun. jah, tõesti tore lugu, arvestades äh, seda, mida ütlesid eelkõnelejad, mind tõesti hämmastab see, millise lihtsusega siin räägitakse asjadest, mis paar aastat tagasi olid veel täiesti mõeldamatud kindlasti Euroopa tasandil ja relvastumine. relvastumise puhul me ei räägi mingisugusest tööstuspoliitikast, mida siin kiidetakse takka ja toetatakse, vaid tegelikult hakatakse rahaliselt toetama suurt militaarset kompleksi Euroopa rahadega, selle asemel, et tegelikult tööstuspoliitikat arendada ütleme nii, te võtate Euroopa ühendamiselt rahad ära, kliimakaitselt ära rahad ja teistelt projektidelt rahad ära selleks, et seda projekti edendada ja te pole poole sõnagigi maininud seda ja see ajab mind täiega närvi, et kuidas äh, selle Brexitiga ümber käia, no vaadake rahalisi vahendeid, me ju teame, et väga suur osa vahenditest läheb kaduma, kuidas te kavatsete selle hüvitada, mida te teete selle probleemiga, mis, mis rehnungit te teete, kas teil on äh, Äh, kavas ühtekuuluvusvahendeid nüüd hakata kärpima, nii nagu üks teine kolleeg küsis, või põllumajandusvahendeid või, või keskkonnakaitsele suunatud vahendeid. ja mina arvan, et küsimus, mis täna on jäänud täiesti vastamatu, kuidas te õigustate sellist ettevõtmist, mida te meile täna siin tutvustate. vaadake Lõuna-Euroopat. jah, seal on tõesti vaja tööstuspoliitikat sest aastaid on deindustrialiseeritud Lõuna-Euroopa ja seda Euroopa Liidu toetusel Teil on vaja infrastruktuuri toetamisprogramme, konkreetseid inimeste elu parandavaid programme, keskkonnasäästlikke programme, sotsiaalmajanduslikku pööret toovaid programme ja et lõpuks äh, avaliku sektori teenused oleks kujundatud nii, et me saaksime üldse rääkida mingisugusest sotsiaalsambast. ja ausalt öeldes mind tõesti šokeerib see, kui kergekäeliselt ja muretult siin mõned kolleegid täna sellel teemal räägivad ja kui äh, ebapädevalt proua volinik on esinenud uh,. aitäh. sellega on meie kõnelejate nimekiri ammendunud ja paluksime proua volinikul vastata esitatud küsimustele suur,. suur-suur tänu austatud esimees, austatud parlamendisaadikud, suur tänu kõikide teie märkuste eest, kõikide mõtete, küsimuste eest. püüan vastata jällegi nii-öelda plokkidena, aga loodan, et õnnestub vastata kõigile. võib-olla täna ei peatuks järgmisel MFF-il, sest nii, nagu ma ütlesin, selle programmi puhul on tegemist nii-öelda katsefaasiga. nii et hetkel me arutame viiesaja miljonilist programmi, keegi teist küsis, et mitmest miljardist jutt käib, hetkel käib jutt viiesajast miljonist eh, kahe aasta peale, kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, aga püüan vastata nüüd enamikele teie küsimustest. esiteks, nii nagu proua Grossetet õigesti märkis, austatud saadik, et senini on tegemist olnud küsimusega, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. tahaksin teile öelda, et viimase kolme aasta jooksul olen ma tõesti märganud, eriti nõukogus, suuremat läbimurret. nüüd kõik liikmesriigid, kõik, kõik liikmesriigid, kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki, sealhulgas Ühendkuningriik, toetavad tugevalt programmi, isegi Ühendkuningriigi kaitseminister alati, kui ma olen osalenud kaitseministrite nõukogus, on väljendanud vajadust ja toetust programmi järele. nii et kõik nad on äh, ühel meelel, mida me tahame teha. loomulikult meie pikaajaline eesmärk on strateegiline autonoomia, äh, selleks, et üle saada tehnoloogilisest lõhest Ähm, seistes vastu sisemistele välistele ohtudele. arutelude käigus tööstuse esindajatega, liikmesriikidega oleme saanud teada, et tuleb alustada konkurentsivõimest, Euroopa tööstuse konkurentsivõimest. loomulikult, nii nagu härra Pütikofer ütles, on tehtud katseid suurendada koostööd liikmesriikide vahel, aga esimest korda on meil selline olukord, kus meil on täielik toetus mõttele, ja selle taga oli meiepoolne mõte esimest korda eraldada teatud summa, mitte väga suur summa sellele sektorile, eraldada Euroopa raha, et näha, kuidas asi töötab, see on stiimuliks. see ei ole väga suur rahasumma selle sektori jaoks, see ei ole selline summa, mis midagi oluliselt muudaks. vastan hiljem teie eelarve küsimustele. aga see annab meile ja hetkel ma olen selles täiesti veendunud pärast arutelu kõikide sidusrühmadega, keda ma mainisin, ma olen täiesti veendunud, et see kakskümmend või kolmkümmend protsenti rahastusest tagab läbimurde selle sektori jaoks. ma tõesti usun sellesse. nii nagu osad teist mainisid, peab olema vähemalt kaks liikmesriiki, vähemalt kolm ettevõtet, et projektis osaleda projekt peab olema kooskõlas prioriteetidega, mille on määratlenud liikmesriigid. projekti valivad välja, valitakse välja liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamusega ja see tagab ka väiksemate liikmesriikide osaluse loodetavasti. niisiis, meie oleme püüdnud olla, mina olen püüdnud olla hetkel nii pragmaatiline kui võimalik loomulikult tuleb langetada raskeid otsuseid eelarve osas, aga võin teile öelda, et ma olen jällegi väga veendunud, et need välja pakutud ümberpaigutused ei mõjuta programmi elurakendamist. härra Püdikohver mainis siin teatud projekte, millest vastutan mina, Galileo Copernicus. kas te usute, et ma hakkaksin omaenda programme kahjustama? ei, seetõttu ongi erinevad E- eelarveread ja varud, et mitte ületada kümneprotsendilist piiri. nii et siin on üks, kaks, kolm, neli, viis kohta, kus püütakse raha saada, arutame neid küsimusi, mina arutasin äh, sedasama küsimust koos äh, kolleegide volinikega. loomulikult äh, eelarvepiirid on teada, aga tuleb leida olemas, lahendus olemasolevas raamistikus ja ma loodan, et õnnestub leida hea kompromiss ka teiega üheskoos, sest ma olen veendunud, et see on asja väärt. ka majanduslik mõju kaitsetööstusel on väga suur Euroopas, see annab miljoneid töökohti suur osa paljude liikmesriikide SKT-st. tegemist on pika tarneahelaga, mis hõlmab ka väiksemaid ettevõtteid, nii et see on see, mille peale me oleme mõelnud. mida me siis välja pakume? on loomulikult piirata osalust vaid Euroopa Liidu ettevõtetele ja kasutame kahte krit-, kriteeriumid, mm, asukoha kriteeriumid, see on äh, identne ettevalmistusmeetmete puhul, nõued, et äh, taristu rahastaja ja ressursid peavad asuma Euroopa Liidus ja teiseks tõhus kontroll defineeritud osalusega viiskümmend protsenti. ma kuulsin, et see osaluskriteerium äh, pälvis kriitikat, seda on raske ellu rakendada, aga seetõttu ma pöördusin ka teie poole, et äh, saada teiepoolsed ettepanekud, see on teie ülesanne, ma ei ütle, et minu käes on võluvits äh, ja lahendused kõigile. meil on äh, vaja parimal võimalikul viisil tagada see, et osaleda saavad ka VKE-d ja väiksemad liikmesriigid. Ehm, see on see geo return küsimus, võib-olla selgitan poola keeles seda kuna see programm peab hõlmama kõiki liikmesriike, suuri ja väikeseid. Te mainisite keskmise kapitaliseeritusega ettevõtteid. me räägime siin nii-öelda keskmise suurusega ettevõtetest ja sellised ettevõtted Kesk-Euroopas on tõesti aktiivsed kaitsesektoris Ehm, seal ei ole väga palju suuri ettevõtteid, aga just keskmise suurusega ettevõtteid ja programm on äh, juurdepääsetav, kättesaadav kõikidele nendele ettevõtetele ja liikmesriikidele, aga liikmesriigid peavad olema huvitatud äh, programmis osalemisest ja, ja sama ka ettevõtete puhul, need ettevõtted peavad olema huvitatud programmis osalemisest. mul on kavas äh, minna ringkäigule Euroopasse selleks, et kohtuda ettevõtjatega ja kavas on külastada ka liikmesriike, mitte ainult kõige suuremaid, vaid kõiki neid liikmesriike, kus on olemas kaitsesektor, et edastada neile vajalikku teavet, tagamaks, et, et ettevõtjatel on täielik teave olemas programmist nii et see puudutab nii keskmise suurusega ettevõtteid kui ka neid ettevõtteid, kes ei ole sarnastes programmides varem osalenud. ja nüüd mitte Euroopa Liidu ettevõtted, loomulikult mitte Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi ettevõtted, selle kohta oli nüüd kaks küsimust. nii nagu ma ütlesin, eh, saavad eh, programmis osaleda aga osaleda saavad ettevõtted, kes, kes on asutatud Euroopa Liidus hetkel Ühendkuningriigis, asutatud ettevõtted saavad osaleda, aga hiljem sõltub kõik läbirääkimistest, Michel Barnier ja David Davis peavad läbirääkimisi selle kohta, selle tulemuste kohta ma ei oska midagi praegu öelda. ma olen korduvalt kuulnud, et Ühendkuningriigi minister on tugevalt pooldanud programmi esimest korda, kuuskümmend aastat on Ühendkuningriik olnud täiesti vastu kaitsealasele koostööle, nüüd on nad selle tugevad toetajad. nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend. teatises, mis lis-, lisandub programmile seal me oleme väga selgelt välja öelnud, et tulevane Euroopa kaitsealas arenguprogramm peab olema selgelt lahus eh, FP üheksast, eriti eelarve osas, eriti eh, eeskirjade menetluse osas. see on väga selgelt, ma loodan, et, et see vastab ka täna esitatud küsimustele. nüüd Peskost härra Krasnodemski esitas küsimuse selle kohta. nagu te teate, meie programm eh, on eh, Peskost lahus, aga oli mitmeid üleskutseid, eh, taotlusi liikmesriikide poolt need siduda. meie ei tahtnud siduda, aga see on meiepoolne vastus, et piiratud arvu projektide puhul, mitte kõikide Pesko projektide puhul, on võimalik kvalifitseeruda programmi, näiteks taristu projektide puhul tehnoloogiliste programmide puhul. konsulteerides liikmesriikidega otsustasime kaasfinantseerimist tõsta kolmekümnele protsendile. me ei tea hetkel, millised PESCO ähm, projektid välja pakutakse. mina sellesse küsimusse ei sekku, aga PESCO on loodud ja see küsimus on korduvalt äh, tõstatatud ka Poola kaitseministri poolt et teatud seose me peaksime looma. nii et see on meiepoolne ettepanek. õiguslik alus. tahtsin tegelikult õigusliku aluse küsimuse jätta päris lõppu kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et ma mõistan teie seisukohta ja jagan seda. Äh, oleme küsimust analüüsinud juriidilisest seisukohast lähtuvalt, teinud seda väga põhjalikult, oleme hoolikalt läbi kaalunud erinevad õiguslikud variandid ja hetkel oleme täiesti veendunud, et see õiguslik alus, mis meil on valitud üks, seitse, viis, on tugev õiguslik alus selleks, et saavutada projekti eesmärgid. ma saan aru, et on vaja ka poliitilist äh, alust. nii et need kaks artiklit, kaks punkt neli, kaks punkt viis, mm, meie analüüsi kohaselt ei kujuta endast iseenesest õiguslikku alust, neid ei saa kasutada õigusliku alusena, kuigi nad on seotud artikliga sada seitsekümmend kolm nii et äh, taaskord pärast põhjalikku juriidilist analüüsi valisime selle artikli, kui on võimalus. ma ei oska hetkel seda kommenteerida, aga kontrollin üle. VKE-dest rääkisin õiguslik analüüs. võib-olla nüüd kaks lõpumärkust. meil on vaja koostöö saavutada siin sektoris. on tehtud katseid varem, aga nüüd on selline konkreetne hea ajahetk kätte jõudnud, et seda saavutada. oleme mm, püüdnud alustada piiratud raha hulgast, nii nagu varem juba ütlesin, kolm aastat tagasi, siis kui meie ametiaeg algas, ei oleks osanud isegi ette kujutada, et kaheksateistkümne kuu pärast on kaitsevaldkonnas saavutatud sellist edasiminekut koostöö tegemise osas. nagu ma ütlesin, oleme püüdnud olla nii pragmaatilised kui võimalik, ehm, alustame piiratud raha hulgast, alustame teadusuuringutest siis liigume edasi võimekuse suunas. nii et see on meiepoolne ettepanek. loomulikult äh, olen väga avatud kõikidele ettepanekutele, märkustele, soovitustele, aga kui teie näeksite asja nii, nagu mina seda näen, siis on tegemist millegi sellisega, mis peab käivituma üheksateistkümnenda aasta alguses, kui mitte, siis see ettepanek äh, ei lähe töösse, see ei ole enam nii huvitav liikmesriikidele. ja tahaksin rõhutada ka seda, et Eesti eesistuja on võtnud endale ülesandeks saavutada selle aasta novembriks üldise lähenemisviisi ehk meil tuleb kiirendada tööd nii palju kui võimalik. ja ma tõesti loodan teie toetusele ja, ja tõesti mm, minu edu sõltub teie toetusest. ja nüüd mõned märkused tööstusstrateegia kohta. esiteks, härra Martaan, ilmselt te teate, et ma jagan teie seisukohta konkurentsieeskirjade osas. konkurentsieeskirjad peavad omama globaalset mõõdet, aga loomulikult tuleb võtta arvesse kõikide sidusrühmade huvisid, tarbijate huvisid me oleme kuid komisjonis seda küsimust arutanud ja ma püüan komisjonis sees lähenemisviisi muuta, sest ma nõustun teiega konkurentsivõime küsimuses. Ehm, madala süsinikuheitega mm, majandus, ehm, võrdsete konkurentsivõime, võrdse konkurentsivõime ja mm, tingimuste loomine ettevõtjatele ka arvestades ülemaailmse konkurentsi. me püüame mitte sekkuda ülemaailmsetesse kaubandussuhetesse kaubanduspartneritega nagu USA ja Hiinaga, aga arutelud sellel teemal komisjonis käivad. ma tean, et küll aeglaselt, aga need kaks teemat on laual ja neid arutatakse. senini oleme andnud äh, nii-öelda äh, kolm lubatööstusele ja olen valmis äh, selle läbi vaatama. see on minupoolne vastus ja võin vaid öelda, et äh, meil on ka käimasolevad algatused äh, kriitiliste toormaterjalide ja toorainete osas selleks, et et vähem sõltuda impordist Hiinast ja, ja teistest kolmandatest riikidest. oleme arutamas ka ringmajanduse paketti nii et kõik need teemad on samuti laual ja neid komisjonis arutatakse. aitäh, aitäh ka teile suur,. suur-suur tänu suur,, suur-suur tänu, proua volinik. väga mm, sügavati mineva arutelu eest. Euroopa Komisjon kindlasti arvestab kuuldud märkustega, võib-olla mitte tervikuna, sest see ei oleks ka võimalik, aga osad nendest märkudest kindlasti mõjutavad Euroopa Komisjoni üldist äh, suhtumist, aga üldiselt võib öelda, et, et toetuse äh, programmile äh, on pälvinud, olete pälvinud ka Euroopa Parlamendist. nii et suur tänu, volinik, kõikide ettepanekute eest, mõtete eest selle kohta, kuidas programmi täiustada, parandada, see on väga oluline. niisiis, kallid sõbrad me oleme täna õigeaegselt koosolekut lõpetamas, kolm minutit enne ettenähtud aega, kas keegi soovib sõna, vist mitte, muid küsimusi meil ei ole, saame uuesti kokku üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal oktoobril suur,. suur-suur tänu, head õhtut, aitäh, et tulite!